Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid. ja ma vabandan pisukese hilinemise eest. mõnedel olid täna probleeme liiklusega, nii et suur tänu, et olite kannatlikud ja nüüd alustame. enne kui me tuleme esimese päevakorrapunkti juurde, on härra Korbetil protseduuriline küsimus um,. Under artikkel sada kuuskümmend kaks lõiked kolm ja kuus, nende kohaselt on parlament otsustanud, et see arutelu, mis meil nüüd hakkab olema Brexiti üle, näeb ette, et sõna saavad ainult äh, fraktsioonide esimehed. ja sellel on oma tagajärjed. kolm Briti häält kõlab selles arutelus ja ja kõik need kolm toetavad Brexitit ja parlament ei kuule mitte ainsatki Briti saadikut, kes oleks Brexiti vastu. ja viimaste arvamusküsitluste kohaselt samas enamus äh, Briti elanikkonnast on Brexiti vastu. Um... suur tänu, härra Korbet, võtsime teadmiseks see oli fraktsioonide otsus, et just sellises vormis tuleb arutelu, aga jah, täiskogu võttis teie arvamuse teadmiseks ja lähemegi esimese päevakorrapunkti juurde, nimelt nõukogu ja komisjoni avaldused, mis käsitlevad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist ja kõigepealt saab sõna äh, proua Ed Stadler nõukogu nimel. suur tänu proua juhataja, saadikud, härra Barnier, pealeläbirääkija, daamid ja härrad. ülemkogu eh, kiitis heaks Ühendkuningriigi väljaastumise euratomist ja komisjon, nõukogu ja parlament peavad nüüd astuma vajalikke samme selleks, et tagama, et leping saaks jõustuda kolmekümnendal märtsil aastal kaks tuhat üheksateist ülemkogu kiitis heaks ka poliitilise deklaratsiooni, milles on kirjas tulevaste suhete raamistik Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel ja ette on nähtud võimalikult tihedad partnerlussuhted Ühendkuningriigiga tulevikus ja see on kirjas ka deklaratsioonis selline tulemus ei olnuks võimalik, kui ei oleks olnud härra Barnier, tema meeskond niivõrd pühendunud äh, ja ülemkogu hindab seda kõrgelt. samuti oli suur ühtsus kahekümne seitsme liikmesriigi hulgas, samuti Euroopa Liidu institutsioonide hulgas ja ma tahaksin nüüd avaldada tunnustust nõukogule, et ka Brexiti juhtimisrühm äh, väga kiiret tööd tegi, samuti Euroopa Parlament tegi seda ja lähikuudel on nüüd vaja protsess lõpule viia, nõukogu teeb kõik, mis tema võimuses, selleks et vastu võtta otsus allkirjastamise kohta lähinädalatel, mis võimaldab ka Euroopa Parlamendil oma nõusoleku menetlus õigeaegselt märtsikuuks kaks tuhat üheksateist lõpule viia. suur tänu ja nüüd saab sõna Brexiti pealäbirääkija härra Barnier, tere tulemast. nüüd on sõna teil. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud riigisekretär, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt tere hommikust kõigile teile suur tänu, et andsite mulle võimaluse teie ees kõneleda Euroopa Komisjoni nimel ning palun teil vabandada Jean-Claude Junckerit, kes osaleb praegu G kahekümne kohtumisel. kätte on jõudnud tähtis aeg, lugupeetud juhataja. seitseteist kuud pärast seda, kui liikmesriikidega läbirääkimised algasid, äh, mul oli au esindada Euroopa Liidu äh, president Junckerit ja Euroopa Komisjoni. pühapäeval, nagu te mäletate, äh, nõukogu meie äh, lepinguprojekti kiitis heaks, kiitis heaks ka poliitilise avalduse, millega pannakse paika tulevaste suhete raamistik. Donald Tusk, ülemkogu, kogu tema meeskond ja kõik eesistujad, kellega olen koostööd teinud, ka Austria eesistuja täna, aga ka Bulgaaria, Eesti, Malta on aidanud sellele tööle kaasa ning äh, lähikuudel äh, liitub meeskonnaga ka Rumeenia. nüüd on äh, läbirääkimised lõppenud nii lepingu kui poliitilise avalduse osas, nüüd on aeg ratifitseerimise käes äh, Ühendkuningriigi parlament, nõukogu, Euroopa Parlament peavad ratifitseerima selle lepingu. läbirääkimised olid rasked äh, ja kõik teemad olid äh, keerulised. Äh. see kokkulepe, mis on meie ees, see lahkumisleping ning sellega kaasnev poliitiline avaldus on ainus ning parim võimalik saavutasime selle esimese etapi ühiselt ning meie Euroopa Liidu poolt tänu kahekümne seitsme liikmesriigi jõulisele ühtsusele ning kõikide institutsioonide ühtsusele oli selline saavutus võimalik. lahkumisleping ning poliitiline avaldus on sündinud ka tänu teie neljale resolutsioonile ning teie äärmiselt hoolikale osalusele selles protsessis. Teie esindate oma kodanikke äh, ning meie ühiseks huviks, teie ja meie ühiseks huviks oli kaitsta meie huvisid, äh, ühtset turgu, nelja vabadust ning äh, Euroopa Liidu otsustusprotsessi autonoomsust. Need kaks dokumenti koostasime me üheskoos me kõik osalesime selles protsessis. suur tänu äh, president Tajanile ning äh, äh, paar isiklikku sõna ka Kiiver Hofstadile, kes oli teie assamblee Brexiti koordinaator. suur tänu teile, suur tänu kõikidele, ka Brexiti rühma liikmetele, Danuta Hübner, Elmar Brokk, Roberto Gualieri, Philip Lamberts ja nende meeskonnad suur tänu teile! osalesite päev päeva järel Brexiti juhtrühmas läbirääkimiste töös, suur tänu kõigile, suur tänu fraktsioonide presidentidele ja komisjoni esimeestele, Cecilia Wikströmile. see tee oli raske ja jääb raskeks. pühapäevane tulemus sündis tänu meetodile, mille üle otsustasime üheskoos, koos teiega koos lähtusime me oma loogikast. kõigepealt tuleb rääkida äh, lahkumislepingust enne seda, kui hakkame rääkima äh, tulevastest suhetest Ühendkuningriigiga. meil on õnnestunud äh, lahendada mõningad küsimused, kodanike õigused, rahu, stabiilsus Iirimaal, finantsmäärus. ja lugupeetud daamid ja härrad, ennekõike oma töö algusest peale oleme me teinud oma tööd läbipaistvalt, usaldusväärselt. jätkame oma tööd samamoodi. me saame näidata iga teema puhul, mis on võimalik, mis oli võimalik, mis äh, ei olnud võimalik, lähtudes meie Euroopa Liidu aluspõhimõtetest algusest peale, selgitasime üksikasjalikult, kuidas me saame ja peame austama meie aluspõhimõtteid, millised on meie piirid, millest üle minna enam ei saa. Äh, ja äh, Ühendkuningriik tegi omalt poolt sedasama, lõpuks jõudsime ühisosani. see raamistik, mille kohta ettepaneku oleme teinud, on äh, pakkunud stabiilsust, prognoositavist ja keegi ei saa objektiivselt olla meie lepingu sisu vastu. lugupeetud daamid ja härrad praegu oleks asjakohane võib-olla meelde tuletada, et äh, Euroopa Liit ei soovinud Brexitit. mitte keegi ei suutnud mulle tõendada, mis on Brexiti lisandväärtus, kuid me austame Ühendkuningriigi kodanike demokraatlikku ja suveräänset otsust ning nii, nagu Ühendkuningriigi valitsus nõudis, oleme alustanud korrapärase lahkumise menetlust Need kaks dokumenti, mis võeti vastu pühapäeval, aitavad äh, Brexiti negatiivseid tagajärgi vähendada ning äh, seda ka kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. lahkumisleping toob meile juriidilist kindlust, toob juriidilist kindlust äh, kõikidele inimestele, ettevõtete, piirkondadele, kes tunnevad muret Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse pärast neli koma viis miljonit Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigis elavat Euroopa Liidu kodanikku on väga suures mures, samuti Briti kodanikud siin, samuti on tõsises mures olnud Põhja-Iirimaa inimesed, kes on osalenud koostöös põhja ja lõuna vahel igas mõttes. see backstop milles kokku leppisime, plaan, äh, mis aitab vältida äh, ranget piiri, äh, piirikontrolli Iirimaa piiril, on üks lahutamatu osa sellest lahkumislepingust. ilma sellise, selle lepingu osata ei ole mingisugust lahkumist. ettevõtted, ülikoolid ja nii edasi, kõik, kellel on erinevad finantsprojektid Euroopa Liidu eelarvega seoses kellel on partnerid Ühendkuningriigis, ettevõtted, ülikoolid, põllumehed, kes osalevad ühises põllumajanduspoliitikas, kes soovisid oma intellektuaalomandit kaitsta ja geograafilisi märgiseid kaitsta, isikuandmed, mis on Ühendkuningriigis paiknevates ettevõtetes ka nende omanikud tunnevad muret. just nimelt nende pärast oleme me pidanud äh, keskenduma sellele, äh, et tagada turvalisus ning korrapärasus sealt, kus Brexit on toonud ebastabiilsust. kuna tegemist on äh, juriidilise täpse ja täiusliku lepinguga, siis oleme sellega seda taganud. poliitiline avaldus annab suunised selle kohta, milliseks kujunevad meie tulevased äh, suhted pärast läbirääkimisi. Nendes läbirääkimistes kaitseb Euroopa Liit oma huve ning äh, rakendab samu põhimõtteid nagu varem. Nendes läbirääkimistes, mis äh, pea algavad, Euroopa Liit ning teie läbirääkijad käituvad nii nagu varem, mitte kunagi ei ole me näidanud üles agressiivsust ja seda ei tule ka tulevikus, ei ole mingisugust revanši soovi ja mingisugust äh, soovi kedagi karistada. seda pole kunagi olnud, seda ei tule kunagi. teeme koostööd koos Ühendkuningriigiga, mitte ei tööta Ühendkuningriigi vastu, nemad on meie partnerid, austame neid nii, nagu nad seda väärivad suure riigina, kes äh, jääb, nii nagu me loodame, meie sõbraks, meie partneriks, meie liitlaseks. ja mis puudutab meie tulevikusuhet, siis äh, Ühendkuningriik, kui ta on lahkunud äh, Euroopa Liidust, ühtsest turust, siis ei saa asjad olla edasi nii, nagu vanasti. seda tuleb ka öelda kõikidele nendele ettevõtetele, kes peavad selleks protsessiks ette valmistama. aga meie kõigi huvides on see, et meil oleks äh, ambitsioonikas partnerlussuhe kaupade, teenuste, ühtse turu, energia, ähm, julgeoleku valdkonnas, samuti meie stabiil-, meie mandri stabiilsuse äh, huvides, ka välispoliitika valdkonnas, see riik jääb ju äh, ÜRO peres tähtsale kohale. mida ambitsioonikam on meie partnerlussuhe, seda tähelepanelikumad oleme me selles osas, et kõigil oleksid võrdsed mängutingimused. kui me nüüd poliitilise avalduse kõikides mõõtmetes konkreetsemaks muudame, siis võib öelda, et meie partnerlus Ühendkuningriiguga kujuneb äh, enneolematuks äh, koostöövaldkondade küsimuses meie valmistume ennast ette, me oleme valmis läbirääkimiste alustamiseks. siis, kui Ühendkuningriigist on saanud kolmas riik. nüüd ootab meid ees aga otsustav etapp, lahkumislepingu kinnitamine, ratifitseerimine. nüüd peavad kõik täitma oma ülesannet Ühendkuningriigi parlament teeb seda lähinädalatel nii lepingu kui poliitilise avalduse osas ning selle hääletusega pannakse paika nende riigi tulevik. meie peame seda otsust austama, seda arutelu austama ning seda parlamentaarset ning demokraatlikku protsessi austama. ning ma teen seda me peame andma võimaluse ka Euroopa Parlamendil seda lepingut ratifitseerima, kes on äh, tihedalt äh, olnud seotud läbirääkimiste iga etapiga ja on seda ka tulevikus, nii et ka teil on sõna, teil on viimane sõna. suur tänu teile usalduse eest, suur tänu teile tähelepanu eest, aitäh! Thank you, Mr Barnier. suur tänu, härra Barnier. nüüd meie sõnavõtjad parlamendi inimest. Brexiti koordinaator härra Verhofstadt, palun. suur tänu, proua juhataja, kõigepealt ma tahan tervitada seda väljaastumislepingut ja poliitilist avaldust. ma arvan, et me võime täna väita, et mõlemad tuginevad Euroopa Liidu põhimõtetele. see tähendab seda, et ühtne turg on puutumatu, ja terviklik, neli vabadust, mis on selle ühtse turu aluseks ja samuti Euroopa Liidu võime otsustada iseseisvalt. aga eh, mis on ka oluline selles arutelus, on see, et veel kaks elementi on arvestamist leidnud. kõigepealt eh, eh, loomulikult need Äh, Ühendkuningriigi punased jooned ehk seisukohad äh, pärast seda, kui otsustati lõpetada liikmelisus Euroopa Liidus ja teine tähtis aspekt, äh, mis siin lepingutes kirjas on ja mida tihtipeale täielikult ei mõisteta, see on üheksakümne kaheksanda aasta Suure Reede leping, selles küll Euroopa Liit ei ole otsene osaline aga see leping oli võimalik ainult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja minu arvates näitab see, et Euroopa Liit on just lepitamine, vägivallavastasus, rahu ja kõige selle tulemusena on meil nüüd olemas väljastumisleping ja ma arvan, see on parim võimalik leping, pidades silmas neid kolme elementi, mida ma just kirjeldasin. ja ma loomulikult selle saavutuse eest tahan tänada Michel Barnier'd ja ma ei tee seda mitte esimest korda, ta on teinud ära tohutult suure töö tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja Brexiti juhtrühmaga ja nüüd on mul võimalus ka avaldada tunnustust Brexiti juhtkomitee liikmetele tubli koostöö eest. me töötasime fraktsioonide üleselt ja tulemus on hea. tulemuseks on leping, mis minu arvates tagab kolm asja, kõigepealt ei teki häireid, eriti majanduses, kummalgi poolele ja väljaastumine toimub korra kohaselt ja vastavalt äh, ajakavale siis kaks kuni neli aastat, et lõpule viia see protsess. teiseks ähm, äh, tuli ära hoida füüsiline piir Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel, tagada, et suure reede lepingust kinni peetaks ja esmane prioriteet Parlamendi jaoks oli meie kodanike huvide kaitsmine ja siin Euroopa Parlamendis me oleme tänu meie läbirääkijate toele oluliselt paremaks muutunud lepingu teksti ja peale selle me oleme väga pühendunud sellele, et enne kui käivitub nõuandemenetlus Euroopa Parlamendis, tahame ära näha ka vajalikud garantiid brittide poolelt, et kõik kodanike õigused saavad korralikult eh, teostatud. nii et see raamistik, lepinguraamistik ja poliitiline avaldus loovad võimaluse, et meil tulevikus tõesti saavad olema tihedad eh, suhted Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel ja nagu te nägite lepingust ja poliitilisest avaldusest, siin on ette nähtud assotsieerumisleping, see on see, mille Euroopa Parlament algusest peale välja pakkus ja assotsiatsioonileping on seega, millega Briti valitsus on nõusse jäänud ja see kohaldub, kui ta kõigepealt sõlmitakse Äh, ajutiselt pärast heakskiitmist Euroopa Liidus ja siis see ratifitseeritakse liikmesriikide poolt ühes voorus, et ära hoida see, et suhted näiteks Šveitsiga läheksid keeruliseks, sest need ei tugine mitte ühele assotsiatsioonilepingule, vaid lepingute lapitekile. Brexiti juhtgrupp äh, koos kogu parlamendiga analüüsib seda väljaastumislepingut ja poliitilist avaldust tulevaste suhete kohta, see on meie nõusolekumenetluse üks osa ja me väga põhjalikult kaalume seda, kuidas see ühine komitee tööle hakkab. Ehm, tähtis on tagada vabandust, mina juhin seda istungit ja ma kutsun teid üles kõneajast kinni pidama. jah, palun. Uh, uh, chair ja viimane lõige. jah, me väga tähelepanelikult siin parlamendis vaatame, kuidas see ühiskomitee tööle hakkab. tähtis on tagada, et ühiskomitee otsused oleksid õiguspärased ja kus vajalik, ka on saanud parlamendi heakskiidu. ja enne kui me käivitame nõusolekumenetluse, lepime kokku ka nõukoguga. ja ma tahan öelda, et siin selles Äh, Ühendkuningriigi lahkumisest ei võida keegi, see on meie kõigi nurjumine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis ja pühapäeval pidime rääkima sellest meie kolleegidele, et tegemist on väga kurva päevaga mõlema poole jaoks ja ma usun, et tulevane põlvkond Ühendkuningriigis otsustab naasta meie suurepärasesse Euroopa perekonda. Thank you, Mr suur tänu, härra Verhofstadt, härra Brock. proua juhataja, nõukogu, eesistuja, kolleegid. Brexit on halb asi eh, nii Euroopa Liidule kui ka Ühendkuningriigile. pigem rohkem Ühendkuningriigile kui meile, aga ka meile on see halb. ja sellepärast pühapäeval, nagu Kiiger Hofstad juba ütles, tõesti tuleb meil äh, teha selline hinnang, et pühapäev oli kurb päev. aga hea läbirääkimiste alus on meil olemas tänu Michel Barnele ja tema meeskonnale, tema kannatlikkusele. Äh, see on olnud edukas ja sündinud on nüüd kokkulepe. Äh, Ühendkuningriigis on valitsus lõhenenud, valitsusparteid lõhenenud, maa on lõhenenud ja meie oleme siin ühtsed kahekümne seitsme liikmesriikuga, nõukoguga ja Euroopa Parlamendiga ja me oleme seda tõestanud. ja kahjustab see Ühendkuningriik, Inglismaa pank eile veel kinnitas seda. väga suur majanduskasvu aeglustumine hakkab aset leidma Brexiti tõttu. see on hullem kui aasta kaks tuhat kaheksa äh, kahjud ja seda Bank of England eile ütles. ja see, mida härra Farage väidab, ei muuda mitte midagi. ja see kõik tähendab ja ma usun, et Euroopa Parlament toetab seda et edasi ei hakata kauplema see kokkulepe ja ei mingit muud kokkulepet. kui see nüüd tagasi lükatakse, siis uut läbirääkimist ei tule. see leping on olemas, seda väga pikalt äh, kooskõlastati ja see tuleb teil kas võtta või jätta. ja väljaastumisleping näeb üle ka ülemi-, üleminekuperioodi ja kui väljaastumislepingut ei toetata Ühendkuningriigis, siis ei ole ka ülemineku äh, et, etappi ja sellisel juhul toimub järsk katkemine. ja äh, loomulikult äh, kui nüüd see väljaütlusleping tagasi lükatakse ja mis siis toimub kahekümne kolmekümnenda eh, märtsini kaks tuhat üheksateist. see on väga riskantne areng. me ei tea, mis siis juhtub ja me peame mõistma, et see leping nüüd reguleerib kodanike õigusi pärast seda, kui Ühendkuningriik on lahkunud ehm, samuti ei tule füüsilist piiri Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel. ja samuti on backstop kokku lepitud. ja üleminekuperioodil tähtis on see, et backstop mitte kunagi ei peaks realiseeruma ja ma leian, et meie head suhted on olulised meile mõlemale, tähtis on nüüd kahjud minimeerida. ja meil on vaja konstruktiivseid lahendusi. jah, Ühendkuningriik ei taha olla siseturu liige, sest ta ei taha neljast vabadusest kinni pidada, aga kõik, mis on võimalik, tuleb võimalikuks teha. Theresa, meil on õigus, kui ta ütles et mida sarnasemad on meie normid ja standardid, mida sarnasemad tingimused, seda äh, paremad kaubandussuhted meil on. nii et tähtis on kahjud võimalikult väiksed hoida, aga samas tuleb ka selgelt öelda, et see partnerlusleping ja mis on nüüd kirjas ka väljastumislepingus ja et see kaubandusleping tõesti teoks saaks ja meie sisejulgeolek, meie ühine võitlus terrorismi vastu. meil on vaja ühiselt julgeoleku ja kaitsepoliitikat, sellest on huvitatud mõlemad pooled, nii et e, meie rahvaste julgeolek peab olema ka kinnistatud väljaastumislepingus. ja mis puudutab Briti ettevõtteid ja osalemist uurimisprogrammides, ka see tuleb tagada. Äh, Trump eile ütles, et äh, ta ei ole nõus sellise lepingu puhul Ühendkuningriigiga kauplema. Trump tahab jagada meid üksikuteks riikideks, et siis meid tümitada. ja ka Trumpi suhtumine on parem näide, et meil on vaja ühiselt Trumpide ja Putinite vastu ennast, oma rahvaid kaitsta. ja ärgem laskem ennast häirida sellest, mida ütleb Trump või ütleb härra Farage. aitäh, härra Brock. härra Gualtieri, palun. mikrofon. Uh, aitäh, proua juhataja Michelle, head kolleegid, pärast pikki ja keerukaid läbirääkimisi seab pühapäeval kokku lepitud leping aluse korrakohaseks Euroopa Liidust väljaastumiseks ja meie oleme valmis seda ratifitseerima. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tänan Michel Barnier'd suurepärase töö eest, mida tema ja tema meeskond selle ajaloolise väljakutse kontekstis teinud on. samaaegselt ei saa ma ka oma sügavat kurbust varjata seoses Ühendkuningriigi otsusega Euroopa Liidust välja astuda. me aktsepteerime fraktsioonina seda otsust, aga me eh, siiski väljendame ka oma kahetsust, see on ajalooline viga ja keegi sellest ei võida meie hinnangul Euroopa Liit ja meie kõik oleme algusest peale, selle protsessi algusest peale käitunud vastutustundlikult ja aupaklikult, me oleme väsimatult töötanud rohkem kui kaks aastat selleks, et kaitsta neid, keda enim see otsus mõjutab ja et kergendada võimalikke tagajärgi see kõik on saavutatud meie pealäbirääkija juhtiva käe all ja ka tänu ühtsusele Euroopa Liidu institutsioonide vahel. siinkohal tänaksin ka Guy Verhofstadti ja kõiki teisi Brexiti juhtrühma liikmeid. me oleme ja oleme ka alati tulevikus eh, ühtsed. Euroopa Liit on käitunud Ühendkuningriigi suhtes vastutustundlikult seoses korrakohase väljaastumisega ja ei ole olnud mingit viha, ka viha või kättemaksu, ühtlasi me oleme suhtunud asjakohaselt ka oma kodanikesse, et mitte õõnestada Euroopa Liitu äh, ja selle terviklikkust, see mõte juhib meid ka edaspidi. üks asi on aga selge, ei ole võimalikku alternatiivset kokkulepet sellele, mis pühapäeval kokku lepiti. võttes arvesse Ühendkuningriigi niinimetatud punaseid jooni, on tegemist parima ja ainuvõimaliku lepinguga. see leping kaitseb kodanike õigusi, kaitseb ühtset turgu, tolliliitu ja hoiab ka ära eh, füüsilise piiri tekke Iirimaal, pidades kinni siis nii-öelda Suure Reede või Belfasti leppest. me teame, et töö veel kestab ning jätkame hoolikalt lepingu täitmise jälgimist. me ei lase kunagi juhtuda sellele, et Euroopa Liidu kodanikud satuksid äh, sellisesse äh, olukorda, nagu kunagi varem on juhtunud. poliitiline deklaratsioon mis kaasneb väljastamislepinguga, sätestab ambitsiooniku eh, tulevaste suhete raamistiku, see peaks siis kujutama tulevikus endast assotsieerimislepet, mille puhul võetakse arvesse ka meie õiguskorra autonoomsust ja muud, me eh, tervitame ka nõukogu vastu võetud akte, me peame neid õiguslikult siduvaks, muuhulgas ka seda akti, mis puudutab Gibraltarit Ühendkuningriik on oma punased jooned selgelt välja öelnud, meie oleme sedasama teinud, me saame seda austada. läbirääkimiste käigus oleme näidanud üles märkimisväärset paindlikkust ja oleme eh, partnereid võtnud arvesse nii suurel määral kui võimalik, sealhulgas ka Ühendkuningriigi võimalikke piiranguid. me oleme alati öelnud, et kui Ühendkuningriik otsustab meelt muuta, siis meie käed on muidugi sellele avatud ja on ka tulevikus avatud. aga kui te tahate ühtselt turult lahkuda, kui te ei taha enam isikute vaba liikumise põhimõttest lähtuda, siis see on paraku ainus võimalus eh, Euroopa Liidust korralik, korrakohaselt välja astuda, nõnda et eh, ei tekiks seda kokkulepete väljaastumise eh, stsenaariumit ei ole ühtegi teist varianti, mis selliseid tulemusi saavutaks ilma Euroopa projekti ohtu seadmata. Euroopa Parlament on suurepärane näide sellest, kuidas rahvad, riigid omavahel suudavad koostööd teha ja seetõttu me jätkame ka oma proaktiivse rolli kandmist Euroopa Liidu huvide kaitsel, eesmärgiga tagada positiivne tulevikusuhe Ühendkuningriigiga. aitäh, härra Gualtieri! härra Van Oorden, palun mikrofon. aitäh, huvitav on kuulda, et äh, siin on teisigi Briti sisepoliitika eksperte, lubage, ma räägin. Äh, Brexit puudutas märksa rohkemaid teemasid kui äh, majandus, sest Euroopa Liit on läinud teistegi asjade kallale, mitte ainult majanduse kallale mis on ka põhjus, miks inimesed Brexiti poolt lõpuks hääletasid. järjest enam oldi vastu sellele tendentsile, et eludesse sekkutakse. Te ütlesite, et te tahate Brexitit ära hoida, aga tegelikult te ei teinud selle ärahoidmiseks midagi. majanduslikud aspektid on siin kesksed. halb kokkulepe või kokkuleppe puudumine tähendaks negatiivseid mõjusid nii Ühendkuningriigis kui ka paljudes teistes Euroopa Liidu riikides ning siin kulutatakse nüüd palju aega sellele, et ähm, prognoositakse seda, mis juhtub Londonis, aga mõelge ka sellele, äh, kuidas mõjutab halb suhe või lepingu puudumine Euroopa Liitu. Briti valitsus äh, soovis läbirääkimisi pidada positiivses võtmes aga britid on olnud hämmastunud selle üle, missuguseid keerukaid sõnastusi on nüüd paika pandud. kõik teavad, et Euroopa Liit on valmis vajadusel omaenda reegleid rikkuma, kui neile endale sobib ja selle asemel, et Euroopa Liidu liikmesriikide huve kaitsta, pikemas perspektiivis on lähtutud hoopis kitsast ideoloogilisest lähemisest, kaitstes äh, kitsast nägemust Euroopa Liidust, millele tegelikult Euroopa kodanikud on vastu. tundub, et paari suurema liikmesriigi juhid arvavad samamoodi. selle asemel, et te kuulate kodanikke, on teie vastus kõigile küsimustele lihtsalt see, et on vaja rohkem Euroopat. muuseas tundub, et Ühendkuningriigis äh, on inimesed ka pettunud selles, kuidas on koheldud meie peaministrit sageli. nüüd äh, selle hullumeelse lepinguga on kaks aastat raisatud selle asemel, et saavutada edusamme vabakaubanduslepingu kontekstis. tegelikult ei olnud vajalik selline käitumine äh, ja väga kiiresti on nüüd vaja minna läbirääkimiste juurde, mis puud-, puudutab tulevaste suhete raamistikku. meil on vaja teatud kinnitusi, tagatisi paindlikkuse suhtes, nende murede suhtes, mida on ka väljendatud. meil on tarvis heatahtlikkust, usaldust, sellist usaldavat õhkkonda, kui me tahame rääkida tulevasest positiivsest, stabiilsest suhtest, mida kindlasti kõik meie kodanikud soovivad. Michel Lambert Michel Lambert, palun. aitäh, head kolleegid. ülemkogul eelmisel pühapäeval küsiti mult, paljud küsisid, kas ma tunnen kurbust. tegelikult kurbuse asemel ma tundsin hoopis tänutunnet, tänutunnet Michel Barnier ees ja tema meeskonna ees. mitte ainult ei suutnud nad rääkida läbi lepingut äh, alati külmanärviliselt äh, Euroopa Liidu huve kaitstes, vaid ka Michel Barnier suutis kaasata nii nõukogu kui ka parlamenti täiesti võrdselt ja ta suutis tagada Euroopa Liidu kui ühtse meeskonna toimimise. loomulikult see leping ei ole perfektne, me tahaksime ka teatud kindlaid tagatisi näiteks keskkonnameetmete lõikes, kui Eh, Euroopa Liit jääb tolliliitu, samuti teatud üksikasjad peaksid olema paremini paika pandud selleks, et Ühendkuningriigist ei saaks eh, näiteks maksuparadiis või rahapesuriik, me kindlasti oleme siin tugevad, et sellist asja ei juhtuks ma tundsin ka kergendust, et pärast nii pikka tööd on suutud siiski jõuda kokkuleppele. kui kokkulepet ei oleks, siis oleks kõige tõenäolisem stsenaarium see, et Euroopa Liit väljub suure prantsatusega Euroopa Liidust, mis mõjutaks negatiivselt majandust ja kõike muud. ma tundsin kergendust äh, selle üle, et Briti valitsus äh, lõpuks vaatas olukorda realistlikult nüüd ähm, peaminister tõesti hindab olukorda realistlikult, aga tekib veel küsimus, kas Briti alamkojas toetatakse seda lepingut. nüüd need Brexiti pooldajad, kes ei ole rahul olukorraga, neile ütleksin järgnevast, järgmist, kui te tahate eh, seda, et tolliliitu jäetakse, siis tegelikult ei ole teisi alternatiive sellele. ja kes iganes eh, Theresa May asemel hakkab läbirääkimisi pidama, näeb täpselt samasugust vastust meie poolt ja ma arvan, et ma loodan, et keegi teist ei arva, et võiks lahkuda ilma lepinguta. Eh, kui ilma lepinguta lahkutaks, siis see lep-, siis see rikuks Belfasti lepet, sest see tähendaks füüsilise piiri taasteket Iirimaal. ühtlasi tähendaks see ka seda, et ei täidataks finantskohustusi, mis on võetud äh, klubist liik-, lahkumine ei tähenda seda, et vanu võlgu ei tule ära maksta äh, ühtlasi selline ränk Brexit tähendaks, et Euroopa, et Ühendkuningriik oleks usaldamatu riik, kelle allkirju ei saa enam kunagi usaldada ehk siis äh, valikuvariandid on selged ja valik mõjutab negatiivselt, mõjutab tugevalt tulevikku demokraadina äh, ma näen ka seda, kuidas suuremad fraktsioonid on tegelikult erimeelsusel selles küsimuses, ma olen nõus nendega, kes tahavad Euroopa Liitu jääda. Äh, selles mõttes, et praegu on olukord teie riigi jaoks kehvem kui Euroopa Liidu liikmesriigina. Euroopa Liit tugevdab suveräänsust. kui selles maailmas keegi tahab mõju omada, siis on valmis teistega koos töötada, see on vajalik teistega koos töötada. nüüd tekib küsimus, kas on võimalik kuidagi küsida brittidelt, mida siis enamus ikkagi tahab? ma olen veendunud, et kui Ühendkuningriik tahab tagasi võtta oma soovi ühe Euroopa Liidust lahkuda, siis me peaksime selle soovi ka vastu võtma ja see on ka eh, minu viimane mõte, ma arvan, et täiesti vastutustundetu oleks ränk Euroopa Liidust väljaastumine, olgu see siis eh, vabatahtlikult või tahtevastaselt, aitäh! aitäh, Michel Lambert ja proua Zimmer, palun! ülemkogu äh, nädalavahetusel äh, andis nõusoleku väljaastumislepingule, mis on läbi räägitud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, aga praegu ei saa ikkagi keegi öelda, kas nüüd korrakohane Brexit on muutunud tõenäolisemaks. ja Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid kõige hullemaks valmistuma, kui tõesti lepingut ei tulegi. meil on Brexiti juhtrühm tegutsenud ja parlamentki aprillis kaks tuhat seitseteist võttis vastu oma resolutsiooni. see otsus, et me ka ühineme eh, nende tegemistega parlamendis, eh, vasakpoolsete fraktsiooniga oli tollal õige ja koostöö Michel Barnier'ga on tõesti nagu mõõdupuuks, eh, kuidas peab Euroopa Liit ja institutsioonid koostööd tegema. aga juba praegu tuleb selgelt öelda, et väljaastumisleping meid juubeldama ei pane. me oleme mures selle üle, et just kodanikuõiguste ja Põhja-Iirimaa mm, osas terve rida meie nõudmisi on kirja panemata. et tõesti õiguskindlus oleks tekkinud nendes küsimustes ja see, mis ei ole veekindlalt väljastumislepingus kirjas, seda me ei saa ka iseenesestmõistetavaks tulevikus pidada Äh, nüüd see väljaastumisleping äh, sisaldab ka backstopi hädaolukorraks. Äh, selleks, et see õudusstsenaarium Iirimaal ära hoida, mis võiks sündida. detsembrikuus möödunud aastal me otsustasime ka backstopide üle, aga see ei ole täpselt see, mis praegu väljaastumislepingus kirjas, sest ikkagi olukord piiril muutub rangemaks. ja ainult minimaalne on kirjas. ja Theresa, meil on väga palju kriitilisi hääli omaenda leeris, millega ta peab nüüd tegelema. ja ta rääkis ka sellest, et peab ära hoidma see, et Euroopa Liidu liikmesriikidest nüüd eelisolukorras tullakse Ühendkuningriiki elama. aga paistab, et ei mõisteta siiani, et milles siis on Euroopa kodanikkonna mõte. ja ka omaenda kodanikelt võetakse õigusi ära. Euroopa Liidu kodanikud, kes pärast Brexitit õpivad, töötavad Ühendkuningriigis ei tohi jääda halvemasse olukorda kui need, kes tulevad mujalt kolmandatest riikidest. ja täna on juba räägitud, et pärast eh, Ühendkuningriigi lahkumist me tahame näha tihedaid partnerlussuhteid, meiegi toetame seda, aga need ei tohi jääda tühjadeks sõnadeks ja sellepärast tuleb väga palju tööd mõlemal poolel veel ära teha. ja sellepärast meie siin Euroopa Parlamendis ja ma olen nõus Kiefer Hofstadiga, peame edasi tegutsema meie kodanike huvide nimel Suurbritannias, aga ka peame kohustused võtma siin Euroopa Liidus, et meie seisame Ühendkuningriigi kodanike õiguste eest Euroopa Liidus edasi. nii et see olgu selgelt öeldud välja ja see on meil esmaplaanil, samuti nagu Põhja-Iirimaa küsimus aitäh, proua Zimmer, härra Farage, palun. No ma ei kahtle absoluutselt selles, et see väljaastumisleping on hea leping, sellepärast et see hõlmab suuri rahaülekandeid, see on hea, sest et see säilitab eh, inimeste vaba liikumise, eh, Ühendkuningriik jääb tolliliitu ja peab järgima Euroopa Liidu reegleid, aga võtmetähtsusega, nagu ütles härra Barnier, on backstop ehk siis see, et Ühendkuningriigi saab võtta aastateks pantvangi tegelikult. see on hea leping jah, Euroopa Liidu jaoks, aga Ühendkuningriigi jaoks on see ilmselt kõige halvem leping üldse eales. Äh, härra Brock äh, juhtis ka tähelepanu sellele, et president Trump märkas seda peab ütlema, et president Trump austab Euroopa Liidu rahvusriike ja ei ole ühegi rahvusriigi vaenlane. härra Barnier, ma peaks ütlema, et mulle meeldiks väga, kui te oleksite meie poolel Te ei suuda ilmselt uskudagi, et te olete sattunud sellise Briti peaministriga eh, laua taha, kes on kõikidele teie soovidele järele andnud. ühtlasi samaaegselt tahtis ta Briti avalikkust petta ja kolmekümne kaheksa päeva jooksul, kolmekümne kaheksa minuti jooksul ülemkogu leppis kõiges kokku, mindi pärast seda lõunale. Eh, ma arvan, et eh, me lahkume kolmekümnendal märtsil järgmisel aastal, aga tundub, et et mingisugusest sõltumatusest ei saa siin rääkida. enne kui tint paberil kuivas, pühapäeval tõusis püsti president Macron ja hakkas ähvardama. ma saan aru jah, et äh, tõesti, prantslased võivad püüda üheksakümmend protsenti kaladest, meile jääb ainult kümme, äh, aga nüüd tundub, et me oleme tõesti põlvili surutud ja sõltume teie halastusest. tõde on see, et poliitiline deklaratsioon äh, ütleb, et teie ei pea meile mitte midagi andma, mistõttu parlamendis hääletatakse see maha ja tõenäoliselt väga suure häälteenamusega nüüd härra Barnier, te ütlete, et tegemist on ainsa võimaliku lepinguga, aga see leping ei leia aktsepteerimist, ehk siis võib-olla kõik peaksime nüüd siin suureks kasvama ja tunnustama, et on märkimisväärne võimalus, et kahekümne üheksandal märtsil lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust, minnakse WTO reeglite teed on tarvis äh, läbi rääkida mõistlikes piiriküsimustes. härra Barnier, kas te olete sellisteks läbirääkimisteks valmis? mulle tundub, et te eeldate, et Briti parlament ratifitseerib selle leppe, aga parlament ei tee seda. Monsieur Le Breton. Äh, härra Le Breton, palun. Merci, madame la. suur tänu, lugupeetud juhataja. Briti rahvas otsustas kaks aastat tagasi Euroopa Liidust lahkuda. seda otsust tuleb austada, see on suveräänne otsus rahvaste ning vabaduste Euroopa fraktsiooni jaoks on suveräänsuse austamine põhi, põhiline. ja on šokeeriv, et äh, Brexitiga seoses pöörduti Euroopa Kohtu poole, kes tuleb kokku neljandal detsembril. mitte ükski kohus ei ole äh, rahvahääletuse küsimustes äh, pädev Prantsusmaal on äh, põhiseaduse kohus sellest aru saanud, rahvahääletuse tulemusi nemad ei kontrolli. ma tahaksin, et äh, siin kehtiks sama põhimõte ja kui äh, hakatakse Euroopa Liidu lepingu artiklit viiskümmend Brexiti suhtes negatiivselt tõlgendama, tuleb sellele vastu astuda. suveräänsus ei ole mingisugune pädevus, mida saab aluslepinguga kohtu subje-, kohtunike subjektiivsuse kaudu otsustada. ja iga rahvas saab ise otsustada, vabalt oma saatuse üle, elagu Briti rahvas, elagu Brexit. härra Carver. eelmisel nädalavahetusel ütles Angela Merkel meile on olnud tähtis see, et Ühendkuningriik ei saaks ühepoolselt otsustada tolliliidu reeglistiku lõppemist, vaid selles tuleb kokku leppida ühiselt Euroopa Liiduga. Euroopa Liidu institutsioonid võtsid seitsmekümne kolmandal aastal kontrolli enda kätte ning äh, imelik on nüüd see, et nad säilitavad pärast seda Brexiti reetlikku lepet äh, endiselt oma kontrolli. see leping tähendab, et me oleme endiselt äh, Euroopa Liidust sõltujad, me ei saa seda vabadust, mida me lootsime referendumi tulemusega, kui Briti poliitilisele klassile ja establishmentile tulestati meelde, et Briti rahvas tahab oma sõltumatust tagasi nüüd Atatürki sõnad on väga asjakohased siin. ta ütles, et suveräänsust ei anta, vaid suveräänsus võetakse. see leping on kohutav, see on kohutav sellepärast, et ähm, minu riik on endiselt pantvangis ja inimesed peavad aru saama, kes selle allkirja annavad, et ajalugu mõistab nende üle kohut ja kohut mõistetakse rangelt proua president, mitmed Euroopa-meelsed kolleegid on siin mulle otse öelnud, et nad ei suuda uskuda, kui hästi neil läks, selles mõttes, et see leping on nii halb Ühendkuningriigi suhtes ning kindlasti ei ole võimalik nõnda sellega edasi minna, aitäh. aitäh ja annan nüüd viimaseks äh, sõnaks äh, taaskord mikrofoni pealeläbirääkijale Michel Barnier'le. suur tänu, lugupeetud juhataja aitäh kõigile siin sõna võtnutele, iseäranis suur tänu äh, Kiir Verhofstadtile äh,, Elmar Blokile äh,, Philippe Galtier äh,, Roberto Galtierile äh, ja Flo Zimmerile. me hindame kõik seda tööd, äh, mis on tehtud, tegemist oli kollektiivse tööga. mina ei teinud seda üksinda, mul oli au aga selles osaleda sellepärast et tunnen äh, seda, seda koda ähm, ja äh, mind valiti äh, sellesse ametisse, see tundus mulle tähtis ja seda tähtsam tundus mulle see, et ma teen oma tööd nagu, nagu tööline selle ühtsuse nimel, loodetavasti kvalifitseeritud tööline. üks osa kahekümne seitsmest, üks osa institutsioonidest meie meeskond, minu meeskond, meie töörühm Stefani Rizzo, kõik teised on ära teeninud äh, tänu ning äh, see tänu on meile julgustuseks, aga hetk on kurb, nii nagu ütlesid nii mõnedki teie hulgast, härra Farage ja, ja teised. mina ei taha siin poleemitseda, ma ei ole kunagi poleemitsenud, ma ei hakka täna ka sellega pihta. kuulame kõigi arvamused ära, vastame kõigile, peame dialoogi kõigiga teeme seda ka tulevikus ja nagu Gabriela Zimmer ütles, nüüd jääb veel ratifitseerimine ning lähikuudel tuleb valmistuda ette tulevasteks läbirääkimisteks. meil on vaja ka teisi juriidilisi aluseid oma partnerlussuhte jaoks Ühendkuningriigiga ja peame ka tähelepanelikult jälgima, et see, mis on lepingus kirjas, ka jõustuks, et oleksid tagatud kodanike õigused, et need tagatised muutusid, muutuksid konkreetseteks säteteks ning äh, et asi ei oleks liiga kallis ja oleks nii lihtne kui vähegi võimalik. nii et tööd tuleb teha, hoolikas tuleb olla ja see on seotud Euroopa Liidu tulevikuga, see on äh, seotud Ühendkuningriigi tulevikuga ning äh, ma olen valmis austama demokraatlikku debatti Ühendkuningriigis. selleks tuleb anda aega, Ühendkuningriigil on äh, oma kultuur, oma ajalugu, oma öö, suurepärased näited solidaarsusest, mis on seotud Euroopa kahekümnenda sajandi looga öö, ja kõigest sellest tulenevalt, ka tänu oma diplomaatilistest oskustest tulenevalt, on tegemist suure riigiga, mida austan igas mõttes. ning äh, ma arvan, et me saame paika äh, enneolematud partnerlussuhted lähtuvalt koostöövaimust, meil õnnestub raiuda kivisse meie allianss, meie liit. ja loomulikult riigid saavad äh, ka oma suhteid kahepoolselt tugevdada aga meil õnnestub loodetavasti ka oma sõprust tugevdada. härra Farage, läbirääkimiste käigus küsiti mult, kas te teete mingisuguseid järeleandmisi ja nii edasi ja nii edasi. tegelikult ei olnudki niiviisi nendes läbirääkimistes, nagu oleksid keegi olnud kaotaja, keegi olnud võitja. ei ole, äh, siin ei ole mingit lisandväärtust, kõik kaotavad sellest Brexitist. tegemist on teie suveräänse otsusega Äh, ja härra Breton, panite tähele, suveräänne otsus oli see ja meie austame seda, Briti rahvas, äh, rahva enamus otsustas äh, sellise lähenemise kasuks ja meie lihtsalt viisime selle ellu lähtuvalt sellest, millised piirid olid paigas meil, millised piirid olid paigas Londoni valitsusel, mina tegin koostööd Theresa May valitsusega kõik need kuud ja nemad ütlesid, mis neile on vastuvõetav, mis ei ole neile vastuvõetav kuidas te soovite, et ma muidu oleksin läbirääkimisi pidanud? tegemist oli rahvahääletusega, pärast seda valitsus ütles oma soovi välja, nad soovisid lahtuda ühtsest turust, sellepärast ei tahetud austada äh, äh, raamistiku, inimeste vaba liikumist, Euroopa Kohtu äh, rolli, te ei tahtnud maksta enam Euroopa Liitu, otsustasite lahkuda Euroopa Liidust, sellepärast et ei taha, tahtnud ühtset äh, kaubanduspoliitikat, nii, sellised olid teie äh, põhimõtted. meie pidime neid, seda austama ning äh, teie peate austama seda, et meie tahtsime meie alustalasid alal hoida, ka meie ühtset turgu. olen viis aastat vastutanud ühtse turu eest ja Ühendkuningriigil on väga paljugi äh, olnud panust, väga suur panus olnud selle äh, turu ülesehitamisel ning äh, nelja vabaduse tagamisel Geoffrey Van Horden, ma austan teid väga. tegemist teiega ei ole jäikusega, tegemist on vastutusega, meie õlul on vastutus. meie peame kandma hoolt korrakohase lahkumise eest, tagama turvalisuse, stabiilsuse. kuivõrd Brexit tekitab ebastabiilsust, ainult korrapärane lahkumine loob tingimused usalduseks ning sügavateks suheteks, mida soovime me kõik Ühendkuningriigiga. Need läbirääkimised eh, on läbirääkimised, eh, mis toimuvad sellepärast, et otsustasite lahkuda Euroopa Liidust. tegemist on seetõttu negatiivsete läbirääkimistega, mis ei too lisaväärtust. ja tõsisuse tunne on siin igati põhjendatud. aga loomulikult meiegi peame õppima sellest kogemusest, nii nagu siin on öeldud, nagu ütles Elmar Brokki, me peame õppima sellest, meiegi peame sellest õppima, peame mõistma, miks rahvas nii hääletas ja sellest lähtuvalt võib-olla muutma mõningaid asjaolusid, et vastata paremini äh, rahva muredele ja nõuetele. me peame töötama ühtsuse kallal ja meie geopoliitiline olukord on äh, raske idas, läänes, lõunas, igalt poolt äh, avaldatakse meile survet ja kakskümmend seitse liikmesriiki ning institutsioonid peavad ühiselt töötama selles valdkonnas, selle, sellises olukorras. ja meil on veel palju tööd teha jäänud, ootame ära üheteistkümnenda detsembri hääletuse äh, ratifikatsioon, ratifitseerimise Ühendkuningriigis ja ma soovin lihtsalt alandlikult, et see ühtsus, mida oleme näidanud üles nende negatiivsete läbirääkimiste äh, käigus ühiselt, et äh, seda näitame me üles ka siis, kui me töötame positiivsete eesmärkide nimel, aitäh! Thank you uh suur tänu, Michel Barnier ja suur tänu teile Euroopa Parlamendi nimel ja president Tajani äh, nimel selle eest, mida, selle koostöö eest, mida te olete teinud Euroopa Parlamendiga, teie läbipaistvuse ning teie, ennekõike teie kannatlikkuse eest ning isiklikult äh, ütleksin ma, et äh, siin kasutati palju sõna rämps, härra Corbett, teie teete seda sageli, kui ma ei eksi. aga äh, seda ei was decaying and falling and falling. I think colleagues this exchange kallid kolleegid, ma arvan, et praegune saalist kostnud sõnavahetus räägib enda eest ja arutelu on käesolevaga lõppenud. Ja. järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldus, mis puudutab ettevalmistust valitsuste vaheliseks konverentsiks kümnendast üheteistkümnenda detsembrini Marrakechis, kus käsitletakse ÜRO rändepakti. kõigepealt nõukogu nimel saab sõna Caroline Edstater jah, juhataja, daamid ja härrad, välispoliitika kõrge esindaja, suur tänu, et meil on võimalik jälle seda teemat käsitleda pärast seda, kui me kuu alguses Strasbourgis sellest rääkisime. jah, parlamendi delegatsioon saab olema kohal Marrakechis, see näitab, et te väga tähtsaks peate seda konverentsi, kus reguleeritud õiguspärast korrakohast rännet käsitlev rändepakt vastu võetakse. liikmesriigid pärast seda, kui see ettepanek esitleti, on väga põhjalikku tööd teinud nõukogus Bulgaaria ja Austria eesistumise ajal. me pidasime ka New Yorgis tihedaid läbirääkimisi. New Yorgi deklaratsioon pagulaste ja migrantide kohta ta võeti vastu aastal kaks tuhat kuusteist ja pärast seda Euroopa Liit nad on ka osalenud aktiivselt äh, uue rändepakti koostamisel. nagu te teate, nõukogus ei ole ühtset seisukohta selle teksti osas, liikmesriigid on otsustanud või alles on otsustamas, millised on riigi seisukohad rändepakti kohta. Äh, üleilmse rändepakti vastuvõtmine Marrakechis ähm, avab tee rakendamiseks pärast ÜRO Peaassambleed, selle heakskiitmist. ja ma olen kindel, et koostöö kolmandate riikide ja piirkondadega jääb väga tähtsaks aspektiks Euroopa Liidu rändepoliitikas dialoog ja toetus meie partneritele mitmesuguste vahendite kaudu, sealhulgas ka Aafrika usaldusfondi kaudu, annavad tunnistust sellest, et me oleme pühendunud poliitikale, mis tunnustab äh, ja mõistab, et tuleb võtta vastutus nii päritolu, transiidi kui ka sihtriikides. ma olen kindel, et nõukogu ja eesistuja annavad oma panuse selle eesmärgi täitmisele. suur tänu minister Ed Stadler ja nüüd saab sõna välispoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresident proua Mogherini uh,. Uh... suur tänu. istungi juhataja, daamid ja härrad, suur tänu teile kõigile selle tähelepanu eest, mida te olete pidevalt pühendanud äh, sellele teemale tööle, mis toimub ÜRO-s rändeteema on üks peatähtsaid teemasid meie ajal, meie ajastul ja komisjon ja liikmesriigid ja parlament peavad tegema tihedat koostööd. ja kõigepealt on vaja jah, näha, et ei ole põrkumist meie riiklike huvide vahel ja rändepakti vahel. tähtis, seda vastuolu ei ole, meil on tähtis, et ränne oleks korrakohane ja jätkusuutlik ja sellisel juhul rändepakt on meie kõigi riiklikes huvides ka. ja teine viga oleks, et ränne on võitlus maailma põhja- ja lõunapiirkondade vahel, arenenud ja arenguriikide vahel. ei, see ei ole nii, vastupidi, enamik riike näit-, Aafrika riike ei ole mitte ainult päritoluriigid, vaid ka transiidiriigid ja sihtriigid ja ei ole põhja ja lõuna vahelise vastuoluga tegemist, meil kõigil on ühine huvi korrakohase rände vastu ja meil on huvi selle vastu, et oleksid ka legaalsed teed inimeste liiklumiseks ja Ehm, partnerlussuhted ja koostöö on see, mida meil on vaja ja võimalikult peatselt, sellest tõuseb tulu kõigile, me oleme kõik selles ühteviisi kaasatud, keegi ei saa nende teemadega tegeleda üksinda, ei Euroopa Liidus ega maailmas, me peame kõik sellega tõhusalt tegelema. me eh, toetasime Ban Ki-mooni ÜRO peasekretäri algatust aastal kaks tuhat kuusteist Peaassamblee neid teemasid käsitleda, me võtsime üheskoos vastu New Yorgi deklaratsiooni, mis käivitas töö pagulusrände ja pagulaspakti alase töö. Euroopa rändekriisi keskpunktis me peame meeles pidama, et rändekriis toimub kogu aeg maailmas, igal päeval. aga pärast suve kaks tuhat kuusteist, kui meil oli Euroopas rändekriis haripunktis, siis me kutsusime üles rahvusvahelist üldsust tegutsema, looma partnerlussuhteid ja meile reageeriti positiivselt. ja siis käivituski üleilmse rändepakti protsess ja me olime juhtrollis algusest peale, kui hakati arutama seda rändepakti me osalesime algusest peale aktiivselt ka selles töös, mille tulemuseks olid selged seisukohad, mis on nüüd meie ees laual ja tänu sellele on meil õnnestunud edasi liikuda rändepakti vallas, see kajastab suures osas Euroopa Liidu eesmärke ja ka lahendab meie muresid. ja nagu me kuulsime Strasbourgis paar nädalat tagasi teie presidendilt siin parlamendis, eh, jah, kahju, et mõned Euroopa liikmesriigid ei toeta rändepakti või ei ühine sellega me arvame, et kõikide liikmesriikide huvides on toetada seda välja pakutud raamistikku, mis kehtestab aluse rahvusvaheliseks koostööks ja dialoogiks. see alus oli senini puudu, meie palusime, et see loodaks. koostöö ja dialoog on juba aluseks e, esimestele tulemustele, mida peab nüüd tugevdama, mis me oleme saavutanud viimastel aastatel, on vähenenud mit-, migrante regulaarne ränne, on pakutud alternatiive migrantidele ja on vastutusele võetud inimkaubitsejad ning on käsitletud ka tagasivõttu. koostöö, partnerlus ja vastastikune usaldus ja mõistmine ja ÜRO tugev roll, kõik need elemendid on nüüd ka üks osa rändepaktist ja siin on arusaamatusi selle pakti osas ja tahaksin ühte rõhutada, minul on see kõik selge, aga võib-olla peaks üle kordama, pidades silmas arutelusid, mis liikmesriikides toimuvad. see ei ole juriidiliselt siduv raamistik. liikmesriikide parlamendid ja ka Euroopa Parlament peavad mõistma seda algusest peale, tegemist ei ole juriidiliselt siduva lepinguga, see ei loo mingeid õiguslikke kohustusi riikidele. see on üks paljudest poliitilistest meetmetest, parimatest tegevuspraktikatest, mida liikmesriigid saavad kasutada omaenda rändepoliitika ajamisel. see annab raamistiku. Äh, rändepakt äh, tugineb äh, riiklike suveräänsete õiguste austamisel, mis riikidel on rändepoliitikas, aga see on raamistik, mis senini oli puudu ja see on midagi, mida meie Euroopast palusime ja me töötame edasi, et rännet hallata paremini kogu maailmas. Euroopa Liidus me juba teeme seda, tuginedes töösuundadele, mis on kirjas ka rändepaktis ja me oleme koostöös Maailma Rändeorganisatsiooniga, oleme ka rändepakti teemadel juhtrollis ning me otsime üheskoos lahendusi eh, nendele probleemidele, mis on üleilmsed. me toetame partnerlussuhteid kahepoolselt, piirkondlikul ja globaalsel tasandil rände vallas. partneritega maailmas on rändepakt väga tähtsaks koostöö aluseks. see kajastab meie ühist lähenemisviisi rändele suuresti ja ühise tööga ja ka parlamendi eh, panusega me liigume edasi ja kümnendal, üheteistkümnendal eh, detsembril toimub nüüd see rahvusvaheline konverents Marrakechis ja väga hea, et ka teie parlamendi esindus on seal kohal. ja ma arvan, et parlamentide osa on siin ülioluline ja hindan kõrgelt teie tugevat huvi selle teema vastu ning tahame tihedat koostööd teha teiega ka tulevikus. suur tänu, proua asepresident, nüüd poolteist minutit, kolleeg Zovko. härra juhataja, proua volinik välisasjade komisjoni liikmena tean et rändega seotud ja pagulastega seotud teemad on tegelikult näidanud meile et kõikidel rändajatel on ühtne eesmärk nad tahavad endale ja enda perekondadele paremat elu leida lääne-balkani riigid on näinud tohutut rändevoogu euroopa suunal Horvaatial on suur välispiir ja me oleme kokku puutunud seega nende rändelainetega. Euroopa Liidu liikmesriigid ja ÜRO liikmesriigid ei peaks seda teemat lahendama üksi, vaid tuleks ühiselt ette valmistada ühtseid lahendusviise. mul on kahju selle tõttu, et see teema on vastuoluline, aga ma loodan, et suudame leida kesktee, samamoodi nagu parlament tegi oma resolutsiooni koostamisel. ma töötasin Rahvapartei nimel resolutsiooni koostamise kallal, aitäh! suur tänu, kolleeg Sovko ja üks minut, kolleeg Fajon. suur tänu, jah, paljud, mitmed Euroopa valitsused on otsustanud, et nad ei ühine rändepaktiga ja me ei saa siin vaikida. see ei ole vastuvõetav. meie parlamendis toetame rändepakti ja seda suure enamusega, sest see lepe äh, rõhutab, kui tähtsad on inimeste põhiõigused, inimõigused äh, ja siin räägitakse, hirmutatakse rahvast, et lääne tsivilisatsioon kannatab ja rahvusriigid kaovad. siin ma tahan öelda, et selline hirmutamine on eksitav ja vale. mm riigid peavad tegema koostööd ja ühtselt vastutust kandma ja jagama ja kõik peab toimuma vastavalt siseriiklikule ja rahvusvahelisele õigusele. olen äsja Nigerist tagasi tulnud, iga päev võitlevad inimesed seal inimväärse elu eest, samas rikkad mm, lääneriigid ekspluateerivad nende loodusvarasid ja seni, kuni see ei lõpe, jätkub kõik vanas vaimus. ja nüüd kolleeg Vistisen, poolteist minutit. Er Marrakechi ränderamkokkulepe on äh, liberaalide kultuurradikaalset, radikaalsete ideede äh, kokkupõrke tulemus, mis on äh, viinud meid sinna, kuhu me oleme jõudnud. liikmesriigid pöörduvad üksteise vastu, sellepärast et me ei saa ebaseadusliku rändega hakkama. ja nüüd peab ÜRO on omalt poolt siis tunnistanud kliimapagulasi, äh, ma, pakub äh, sisserändajatele sotsiaalseid õigusi, räägitakse integreerimisest, selle asemel, et saata äh, pagulasi tagasi, ehkki nende staatus peaks olema ajutine, mitte et nad jääksid siia alati. Õnneks on Euroopa Liidus liikmesriike, kes ei taha sellele hullumeelsele dokumendile alla kirjutada, sealhulgas ka isegi mõistlikud riigid nagu Šveits, Ameerika Ühendriigid, Austraalia Äh, häbiväärne on see, et minu enda koduriik äh, Taani ei äh, ole otsustanud Marrakechi lepingu küsimuses veel, hoolimata sellest, et valitsuse poliitilised seisukohad on täielikult vastuolus selle lepingu sisuga. ma kutsun meie valitsust üles mitte minema Marrak-, Marrakechi ning kirjutama alla sellele ÜRO hullumeelsusele. aitäh! suur tänu, kolleeg Vistissin, nüüd kolleeg Sargentini, üks minut aitäh, härra juhataja. tegemist on skisofreeniaga Austria valitsuse esindaja kõneleb siin nõukogu nimel eh, ja nüüd teisel pool on meil siin proua Mogherini, kes esindab eh, justkui komisjoni, aga esindab mõnes mõttes ka nõukogu ja eh, võtab omaks selle ÜRO rännet käsitleva kokkuleppe, ehk siis olukord on tõesti skisofreeniline. mõistetav on see, et president Trump ei ole nõus sellega, aga see, et meie nüüd oma pehmet jõudu ei kasuta, meie oleme ju need, kes on aidanud seda raamistikku luua selleks, et rändajate lapsed saaks minna kooli, et sotsiaalpoliitika oleks paigas, et inimesed ei oleks dokumentideta, et neil oleks olemas sissetulek. praegu oli võimalus tagada, et me ei satuks rändekriisi pantvangi. aga mida me teinud oleme, me oleme pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriisi lihtsalt hakanud sisemisi mänge siin mängima, see kusjuures ei puuduta ainult Aafrikat, vaid ka Aasiat. suur tänu, kolleeg Sargentini, üks minut, kolleeg Björk. Eh, tack så mycket. Jag tycker att det är häpnadsväckande att flera EU-länder nu under... Suur tänu, minu meelest on äh, kohutav see, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid rassismi surve tõttu on äh, taganemas äh, sellest globaalsest kokkuleppest me äh, peame leidma äh, ülemaailmseid lahendusi, äh, millega me saaksime rändevooge kuidagi hallata. ränne ei ole iseenesest probleem. ränne peab rände, me peame kasutama ära oma tööturul, me peame välispoliitikat kasutama, relvapoliitikat ja nii edasi, mm, selleks, et inimesi kodumaale jääma Äh, mõjutada. ja sel moel peaksime me selle probleemiga tegelema. praegune äh, suund näitab, et me liigume vales suunas, me ei suuda omavahel asjades kokku lekkida, leppida, me ei võta äh, sisserändajaid väärikalt vastu, me laseme pagulastel hukkuda Vahemerel, me paneme paika äh, me, äh, piiripunkte äh,, selle asemel, et mõelda, kuidas nendega inimlikult toime tulla suur tänu, kolleeg Björk ja nüüd üks minut, kolleeg Muiten. härra president, me räägime jälle üleilmsest rändepaktist ja sest roheline rändelobi eh, loodab, et tõesti, me saadame siit signaali piiramatu rände huvides. eile Itaalia valitsus otsustas ka mitte liituda paktiga, sest kasvab nüüd nende riikide hulk, kes selle absurdse eh, projekti tagasi lükkavad. USA, Austraalia, Iisrael on selle tagasi lükanud, Ungari, Austria, Slovakkia, Poola, Tšehhid, Bulgaaria, Euroopa Liidus on selle tagasi lükanud. Belgias on valitsuskriis, ka Saksamaal tundub, toimub valitsuskriis nii, see näitab, millise meeletuse see on Angela Merkel meie maha tõuganud ja parlamentki on ainult poolenisti nõus selle paktiga. Mm, aitab, lõpetagem see enne kui hilja, see on suitsiidne pakt. suur tänu, kolleeg Moitin, nüüd üks minut, kolleeg Vill-, Vilminski. suur tänu, president, daamid ja härrad, hea päev Äh, algab nii, kui üks riik veel juurde loobub, mitte äh, ühinemast paktiga, nii Itaalia eile lükkas selle pakti tagasi ja Austria, samuti mitte USA, Austraalia, Ungari, Poola, Tšehhi, Bulgaaria, Slovakkia, Sloveenia ikka rohkem ja rohkem ütlevad ei sellele paktile. ja kui me ausalt asja vaatame, siis ÜRO peaeesmärgid ei ole üldse rändepakt, vaid desarmeerimine, rahu ja julgeolek tuleb hoopis neil tagada, inimestele kindlustunne anda. aga ÜRO kindlasti ei pea rändeküsimusi maailmas lahendama, see kuulub liikmesriikide parlamentide pädevusse. see pakt on halb pakt ja üha rohkem riike hakkavad seda mõistma ja öö, mul on hea meel selle üle, ega teine riik sellega ei ühine. suur tänu, kolleeg Vilimski, nüüd kolleeg Voigt. jaa, tänke. Äh, suur tänu, härra äh, juhataja, ma olen üllatunud, proua Mokorini, kuidas te saate öelda, et see pakt ei sea, ole siduv liikmesriikidele, kui äh, riike kontrollitakse aastaid ja aastaid, et kas nad on üle võtnud selle pakti sätted ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et ränn-, integratsioon on nüüd see võlusõna ja tagasisaatmisele üldse enam ei mõeldagi, eh, siis kuidas on sellega, mis on kirjas Genfi pagulaskonventsioonis, et eh, tagasi saadetakse eh, Äh, migrandid siis, kui nende kodumaal jälle valitseb rahu. seda ei ole üldse arvestatud ja integratsioon on see võlusõna äh, tagasisaatmise asemel. ja Euroopa rahvad on nüüd ohtu sattunud selle rändepakti tõttu ja paljud riigid on leidnud ka vastuse, et ei allkirjasta seda. ja ma arvan ka, et migrandid äh, selle pakti kaudu ei saa mingit tegelikult tulevikku. aitäh, kolleeg Voit, nüüd kolleeg Koratsa Pilt, üks minut. aitäh, president, asepresident Mogherini. ÜRO rännet käsitlev kokkulepe on oluline, see teadvustab, et ränne on ülemaailmne väljakutse, mis vajab ka ülemaailmset vastust ja solidaarsust, siin ei ole midagi sisu, siduvat. riigid peavad vastutust äh, jagama. ma kahtlen, ma kõhklen selles, et Trump on sellele selja pööranud, aga veelgi kahetsusväärsem on see, et liikmesriigid on sedasama teinud. see, et öelda, et minge lihtsalt koju, ei ole lahendus, ükski riik ei suuda üksi rändeküsimust lahendada ja koostöö, ülemaailmne koostöö on siin tuleviku tee turvalise ja korrapärase rände tagamisel. riigid peavad tegema koostööd selleks, et seista vastu inimkaubandusele ja tagada ka inimeste tagasipöördumine. samuti on keskse tähtsusega Aafrikasse pikemas perspektiivis investeerida, ma käisin Nigeris eh, Te-, delegatsiooni liikmena ma tänan Euroopa Liitu tõhusate tegevuste eest, me seisame vastu inimkaubitsejatele, me päästame elusid rohkem ja rohkem kui kunagi varem ja ma olen juba valmis ka Rahvapartei nimel ja kõnelejalt katkestatakse yes.. suur tänu, kolleeg Karatsa Pilt ja nüüd üks minut, kolleeg Niedermüller. A globál kompakt fontos hozzájárulás a migráció, a menekültügy, globális ki-. jah, üleilmne pakt on väga tähtis panus, võimalik vastus rändeprobleemidele. see on selge reeglistik, mis seal kirjas on ning inimeste õigus varjupaigal on midagi, mida kahtluse alla selles ei seata. ja kahju, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ei taha selle paktiga ühineda. Need, kes selle tagasi lükkavad, ei ole tegelikult lahendustest huvitatud ja see tähendab seda, et ränne jääb edasi probleemiks ja sest siis nad saavad sellest poliitilist profiiti lõigata. see on nende huvides, aga see on ebainimlik, ebahumaanne. ja selle tagajärjed löövad valusasti meid kõiki. meil on vastu vaja astuda üheskoos ksenofoobia ja rassismi vastu. suur tänu, kolleeg Niidermünne, nüüd üks minut, kolleeg Fito. aitäh asepresident Mogherini rääkis sellest, et ränderaamistik ei ole siduv riikide jaoks, liikmesriikide jaoks. kümnes ja üheteistkümnes detsember Marrakechis eh, on üks selline suur kokkusaamine selleks, et rääkida rändeteemadest. see on üks valdkondadest, kus Euroopa Liit ei ole saavutanud edu. kui rääkida kultuurilisest ja poliitilisest lähenemisest ränderaamistikule tundub, et siin on täielik ebaselgus ja ebakindlus õhus, asi puudutab poliitikat ja poliitikaga see ka piirdub. minnakse lihtsalt vale teed. ma kuulasin kolleege, kes rääkisid sellest, et Itaalia äh, ei nõustu sellega, Itaalias on mitu päeva seda arutelu peetud, valitsuses ei ole olukord selge, Salvini ütleb, tema ei lähe sinna, tema ei osale aga peaministri seisukoht on teistsugune ja me ei taha, et Itaalia selles osaleks. suur tänu, nüüd kolleeg Borghesio. president, ma nüüd eh, viitaksin sellele, et eh, siin käis paavst ja ütles, et eh, Euroopa Liit peab suutma omaenda kultuurilist identiteeti ka kaitsta ja see ei piirdu ainult õigusega võtta vastu äh, võõramaalasi, vaid inimestel on äh, õigus ka ennast ise määrata. Äh, president Tajani on rääkinud siin Euroopa Marshalli plaanist, aga see tekst nüüd ei räägi mingisugusest identiteedist, siin öeldakse, et liikmesriigi suveräänsus hakkab alluma rahvusvahelistele lepingutele, ehk siis see on natuke kitsendav Eh, siin peaks lähtuma neist, kes eh, omavad mingit ideed selle suhtes, mis asi on Euroopa, nagu ka paavst ise ütles identiteedi kohta. Eh, ja seetõttu ka Itaalia valitsus peaks sellist lähenemist kasutama, ta ei peaks jah, suhtuma negatiivselt nendesse, kes tagakiusamise eest põgenevad, aga tuleb lõpetada tõesti ära selline äh, inimkaubandus ja kõik muu, kõnelejad katkestatakse ja sõna saab kolleeg Kienge. Äh, aitäh, president. mina lähen Marrakechi parlamendi delegatsiooni liikmena. ÜRO rännet käsitlev kokkulepe pakub ülemaailmset ähm, lahendust rändele ja see tagab ka sidususe meie varasemale tööle meil oli ka resolutsioon holistliku lähenemise suhtes. mitmed liikmesriigid on otsustanud juba saboteerida seda valitsusvahelist konverentsi ja Itaalia, minu oma liikmesriik, on paraku üks nende seast. Salvini on näiteks otsustanud eh, seda teed minna, aga mina ütleksin, et tulge ikkagi meiega Marrakechi, tulge, me tahame, et rännet oleks turvalisem eh, ja et austataks ka rändajate inimõigusi. me peame ajaloo ikkagi õigele poolele jääma, ränne ei ole midagi sellist, mis ära kaob, vaid ränne jätkub ning me peame vastutustundlikult rände lähtepõhjusi käsitlema. Itaalia valitsus on siin olnud silmakirjalik, nad ei võta vastutust seoses rändevoogudega nüüd on meil vaba mikrofoni voor ja mul on topelt sõnasoove, kui meil on aega ette nähtud ja meil on ka pikk hääletus täna veel plaanis, nii et suhtuge mõistmisega, kui ma mitte kõigile ei saa sõna anda. kolleeg Zver esimesena. spoštovani gospod predsedujoči jaz sem eden tistih ki nasprotuje marakeški deklaraciji. suur tänu mina olen selle Marrakechi globaalse rändepakti vastu. Austraalia, Iisrael ja kümme liikmesriiki on juba otsustanud, et nad ei toeta seda ülemaailmset rändepakti, nii et ta ei ole enam üle ülemaailmne, kuuskümmend protsenti meie elanikkonnast. Sloveenias on selle vastu ka poliitilised erakonnad ei ole ühel meelel. samuti on lõhenenud rahvusvaheline üldsus. see on halb tekst. ja ei ole tõsi see, et see pakt ei ole juriidiliselt siduv. rändepakt on juriidiliselt siduv niisiis, mina olen rändepakti vastu, sest äh, rände haldamine muutub selle kaudu veelgi halvemaks. Euroopa Liit peaks rohkem suunama rahalisi vahendeid päritoluriikides. ma tänan nüüd kolleeg Freund. suur tänu. Äh, jah, ilmselt need kes tagasi lükkavad rändepakti, ei ole seda lihtsalt eh, lugenud, nad on lihtsalt parteipoliitiliste huvide eest vastas ja on väljas ja on populistid. lugege, mis seal kirjas on näiteks eh, lo-, aluse loomine rändepoliitikale ja et parandada tingimusi lähteriikides ja et tähtis on anda informatsiooni rände igas etapis ja on no, vaja koordineerida rahvusvahelisi samme. Te olete kõige selle vastu samuti võitlus inimkaubitsejate vastu on siin ette nähtud ning e, korralik piiride ja koordineeritud piiride kaitsmine. jah, tähtis on luua võimalused ka kiiremaks ja turvaliseks ja kuluefektiivsemaks tagasisaatmiseks Freund. suur tänu, kolleeg Freund, nüüd kolleeg Tomašitš. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. meil on vaja ülemaailmset kokkulepet, aga suur osa riikidest ei austa sisserändajate õigusi ning saadavad nad tagasi pagulaste õigusi kümned tuhanded inimesi, kellel on võlts äh, identiteet, neid ei kontrollita piisavalt, nad üüritavad pii-, piire ning liiguvad lääne poole ning äh, teised äh, sulgevad selle eest silmi. selles, selle tõttu kannatame me kõik. ränne peab olema turvaline nii rändajate jaoks kui meie jaoks. väga paljud inimesed tulevad meie riikidesse ja meil ei ole õrna aimugi, kes nad on ja millised on nende kavatsused ülemaailmne kokkulepe äh, lükati tagasi, seda on teinud Iisrael, Ameerika Ühendriigid, Austraalia ning terve rida ka Euroopa Liidu liikmesriike, need äh, need riigid, äh, neid riike on mõjutanud rohkem päritoluriigid, mitte sihtriigid. suur tänu, kolleeg Tomašits, kolleeg Šuldis, palun tak globalni dogovor seveda bi potrebovali že mnogo prej in. suur tänu. Eh, loomulikult on meil vaja eh, kokkuleppeid rahvusvahelisel aneerin, sellega meil annab paremini lahendada probleeme, mis meie ees on. Eh, selline globaalne pakt tähendab seda, et rännet saab tõhusamalt hallata ja ka sellega me kaitseme liikmesriikide sõltumatust. rändepaktil on suured eesmärgid ja kui me loeme neid eesmärke siit paktist, siis me näeme, et siin on välja pakutud ka palju lahendusi. ja minu arvates on ebaloogiline sellele paktile vastu seista. tänu kolleeg Šoltes ja vaba äh, mikrofoni vooru lõpuks kolleeg Epipiteios. suur tänu. lugupeetud juhataja, äh, rahvusvaheline rändekokkulepe on kasutu ja ohtlik. sellega tunnistatakse tegelikult massiviisiliste rahvaliikumiste õigust ka majanduslikel põhjustel. ning äh, selline õigus antakse kõikidele kolmandate riikide kodanikele, kes otsustavad äh, tulla või lausa sisse tungida Euroopa Liitu või Ameerika Ühendriikidesse. Pole enam selge, kes on seaduslik ja kes on ebaseaduslik sisserändaja sellel on tõsine mõju ja see tähendab seda, et liikmesriigid ei saa ise pidada, tegeleda äh, rändeküsimustega, nende rändealane poliitiline tegevus ei saa olla enam sõltumatu, äh, sellepärast et need mittesiduvad eesmärgid võivad muutuda siduvaks, äh, võivad muutuda kohustuslikuks ühel heal päeval. ning ähm, võttes arvesse seda, kui otsusekindlad on vasakpoolsed, usun ma, et nii, nagu need asjad praegu lähevad, siis äh, ebaseaduslik äh, äh, ränne ei ole enam varsti ebaseaduslik ning seetõttu me ei peaks seda toetama. suur tänu, seega vaba mikrofoni voor on lõppenud ja nüüd saab sõna jälle komisjoni asepresident proua Mogherini. suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin omalt poolt toonitada, et räägin siin komisjoni nimel ja Austria eesistuja esindab ees, esitab nõukogu seisukohta Euroopa Komisjoni seisukoht on selge ülemaailmse kokkuleppe küsimuses. tegemist on äh, protsessiga, äh, mille meie algatasime ÜRO raamistikus, meie palusime endale partnereid, palusime poliitilist ülemaailmset raamistikku, millest lähtuvalt äh, rännet hallata äh, ammutades inspiratsiooni sellest tööst, mida tegime Aafrika, Ladina-Ameerika, Aasia sõpradega juba varem. vabandust, härra juhataja, mul on väga raske rääkida, kui keegi teine kõvasti minu kõrval räägib. Mhm. algatasime ise selle protsessi ÜRO raamistikus, tahtsime poliitilist, mitteõiguslikult äh, siduvat äh, raamistikku partnerlussuhete loomiseks maailma tasandil, sellepärast et meie, eurooplased, avastasime minu arvates üsna hilja, kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et meil on vaja päritoluriikidega, transiidiriikidega ning sihtriikidega partnerlussuhteid Äh, partnerlussuhteid, mis lähtuvad ühisest rände haldamise süsteemist. me peaksime ühiselt võitlema äh, inimkullerite vastu, pakkuma võimalusi ning tegelema selliste raskete küsimustega nagu tagasisaatmine ning tegema seda tõhusalt. tegemist on raske protsessiga, aga tegemist on protsessiga, mis nüüd kajastub selles ülemaailmses rändekokkuleppes, mis maailma, Euroopa tasandilt on jõudnud maailma tasandile see rändekokkulepe äh, kajastab suures osas Euroopa Liidu seisukohti ning seda tööd, mida praegu teeme koos oma partneritega rändeküsimustes. näiteks äh, Maailma Migratsiooniorganisatsioon, ÜRO äh, äh, ja, ja nii edasi. ning Euroopa Komisjon saadab oma delegatsiooni Marrakechi ja, ja ähm, Avramopoulos, volinik Avramopoulos on meie delegatsiooni juht ning jätkame ÜRO-ga selle rakendamise osas koostööd ning äh, tehniliselt, aga nagu te tõenäoliselt teate, aga võib-olla mitte, toimub äh, üldassamblees hääletus, äh, kus ÜRO liikmesriigid hääletavad, aga Euroopa Komisjon jätkab koostööd ÜRO ametitega, oma partneritega üle kogu maailma selleks, et rakendada seda tegevuskava. sellepärast, et oleme tõdenud, et esimese kahe aasta jooksul, mida me oleme teinud samas suunas, on hakanud juba tulemusi, oleme hakanud juba tulemusi nägema, nii et äh, nüüd me jätkame tööd samas suunas, püüame seadusliku rände kokkulepet äh, rakendada äh, kui suuniseid meie järgmise kümne aasta tööks, aitäh! suur tänu, proua volinik Mogherini ja nüüd minister Ed Stadler, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud kõrge esindaja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed väga kasulik oli täna teiega mõtteid vahetada, pidades silmas seda konverentsi, mis toimub järgmisel kuul ning kui me hakkame rääkima rändeasjadest ka New Yorgis. kordan üle seda, mida ütlesin juba alguses, et ränne üldiselt ning koostöö kolmandate riikidega äh, jääb tähtsale kohale nii nõukogu kui eesistuja jaoks ka tulevikus, seetõttu jätkame äh, Äh, omalt poolt tööd äh, nende eesmärkide nimel äh, ning ma tahaksin tänada teid teie sõnavõttude, murede, mõtete eest selles küsimuses, aitäh! suur tänu, minister Ed Stadler sellega on arutelu meil sellel teemal lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatav küsimus komisjonile ja see puudutab puuetega naiste olukorda. kõigepealt saab sõna Rosa Estaras Ferragut, selle küsimuse autor. Gracias, presidente. Hablamos hoy suur tänu, lugupeetud juhataja. me äh, räägime täna üle neljakümne kuue miljoni naise nimel, äh, kellel on äh, puue ja kes on väga suur osa meie kogu rahvastikust Euroopa Liidus kuusteist protsenti kogu, kõigist naistest Euroopa Liidus ja me peame tekitama sellise olukorra, kus nemadki saavad oma õigusi kasutada nagu kord ja kohus. Äh, tegemist on ju inimestega, neid ei tohiks äh, diskrimineerida, nad ei soovi, et neid diskrimineeritakse. Äh, nendel on samasugused väljakutsed nagu teistel naistel, nad on naised, nad on emad, nad on töötajad, neil on palju andeid, nad aitavad meie ühiskondi muuta mitmekesisemaks ning nende panus ühiskondadesse on suur nende naiste ja puudega naiste ning tütarlaste panus. Nende hääl tuleb kuuldavale tuua, tänases arutelus tahaksime me meid positiivselt teadlikuks muuta mitmekesisusest, me tahaksime näidata, et mitmekesisuse teadlikkus ning kultuur äh, oleks domineeriv. meie ühiskonnas seisavad need silmi, naised iga päev silmitsi äh, väljakutsega, ühiskond soovib neid muuta nähtamatuteks Äh, naised, kes ei kuule, kes ei näe, kellel on liikumispuue, äh, seisavad silmitsi eriliste raskustega ühiskonnas, neid jäetakse kõrvale ning äh, sageli on nende tõkete puhul lihtsalt vaimsete tõketega, sellepärast et inimesed lihtsalt ei taha näha neid inimesi. meil on vaja need tõkked läbi murda, meil on vaja kaasavat haridust ühiskonda, et kõik saaksid ühiskonda oma panuse anda kui hariduse valdkonnas on on eri, erikohtlemine, siis äh, see erinev äh, õpilane peaks nagu vastutama selle erilisuse eest, see ei ole õiglane. me tahame kaasavat ühiskonda kõikides äh, sektorites ainult, ainult kaheksateist protsenti puudega naistest töötavad Euroopa Liidus. see on väga väike protsentarv, märkimisväärselt väiksem kui meeste puhul samuti tuleb rääkida digitaalsest äh, koolitusest, väga paljud äh, meil on olemas oma strateegia äh, vanematele naistele, üle kuuekümneaastastele selles vallas, aga me tahame kaasata kõiki puudega naisi sellesse töösse, me ei tahaks, et kedagi diskrimineeritakse neil tuleb tagada ka valimisõigus, äh, näiteks äh, Hispaanias muudeti just selles küsimuses hiljuti seadust. me peame püüdlema võrdse kohtlemise poole, et me kõik saaksime Euroopa Liidu väärtustest kasu. me peame äh, võtma poliitilisi meetmeid, et tõkkeid võrdsuse teelt kõrvaldada, et äh, naised saaksid äh, alati oma õigusi kasutada. juurdepääs, äh, ilma juurdepääsuta ei saa ning kaheksandal novembril meile öeldi, et nõukogu ning komisjon leppisid kokku juurdepääsu tagamise strateegias see on sammukene õiges suunas, sellepärast et äh, juurdepääsu tagamise strateegia kaudu saab äh, naistele tagada juurdepääsu kõikides keeltes, kõikides äh, vormides, mõnikord näiteks ka günekoloogi uuringud, mammograafia ei ole kõigile naistele kättesaadava samuti äh, infot soolise vägivalla kohta ja nii edasi tuleb jagada paremini. sotsiaalsammas annab meile võimaluse puuetega inimesi paremini kaasata ühiskonda. rääkida tuleb aga ka väärikusest, me peame lõpetama selle mahavaikimise kultuuri, mis valitseb puuetega naiste äh, küsimuses iga kolmas puudega naine on sattunud soolise vägivalla ohvriks ning neid tuleb aidata. sellistele ohvritele tuleb abi pakkuda ning äh, rääk-, mainigem ka sunniviisilist steril-, steriliseerimist, sunniviisilisi aborte ja nii edasi, naistelt võetakse ära ema, emaks saamise õigus, ka see on diskrimineerimine, millest tuleb kindlasti rääkida ning äh, me peame Äh, koguma täpsemat äh, informatsiooni selle kohta, millises olukorras need naised päriselt on, äh, soo, soolist statistikat, vanuselist statistikat ja nii edasi ja siis säästliku arengu eesmärkides räägitakse sellest, et naistele tuleb anda võim, neid tuleb, nende positsiooni tuleb tugevdada. me tahame äh, naiste potentsiaali ära kasutada. tänases maailmas on meil õigus äh, tunda, elada, ennast väljendada ja äh, naised, ka puudega naised on, äh, on ennekõike ikkagi inimesed. suur tänu, kolleeg Estaras Ferragut, nüüd saab sõna volinik Tyson. Thank you, president. aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed põhiõigused kaasav majanduskasv ja sotsiaalne õiglus on selle komisjoni tegevuskava keskmes me teeme tugevalt tööd selleks et keegi ei jääks maha ja ma tahaksin tänada äh, proua Estaras Ferraguti ja FEM äh, komisjoni selle teema tõstatamise eest, mis puudutab puuetega naisi. komisjon on äh, seadusandlikke algatusi teinud selleks, et kaasata puuetega isikuid ühiskonda ja ühtlasi on tehtud tööd ka soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, näiteks Euroopa juurdepääsetavuse akt, mille puhul on kaasseadusandjad ka esialgse kokkuleppe teinud, see akt eh, kõrvaldab tõkkeid keskse tähtsusega toodetele ja teenustele. tegemist on olulise eh, vahendiga ka digilõhest ülesaamiseks. teiseks, komisjon on teinud ettepaneku töö ja eraelu eh, valdkonnas selleks, et oleks võimalik ka näiteks naistel ja hoolekandjatel paremini neid asju tasakaalustada. see peaks aitama üle saama meeste ja naiste vahelisest palgalõhest, pensionilõhest, töölõhest ja ma loodan, et kolmepoolsetest läbirääkimistest tulevad ka peatselt eh, tulemused. nüüd aga vastaksin teie kolmele küsimusele eh, nagu ka kõik liikmesriigid, on Euroopa Komisjon võtnud endale kohustuse rakendada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. ja puuetega inimeste strateegia on peamine vahend konventsiooni sätete rakendamiseks aastani kaks tuhat kakskümmend. tegemist on osaga laiematest pingutustest Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames, mille eesmärk on arukat, kaasavat ja jätkusuutliku majanduskasvu luua, tõepoolest äh, Eh, puuetega inimeste eh, sotsiaalne kaasamine ja osalemine on Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia täitmise puhul oluline. komisjon hindab praegu praeguse strateegia eh, toimimist või seda hinnangut valmistatakse ette praegu ning see peaks puudutama kõiki aspekte, sealhulgas ka puuetega naisi ja tüdrukuid ning ka äh, valdkonnaülese diskrimineerimise vormidele keskendutakse ning meie tegevuse käigus konsulteerime nii paljude sidusrühmadega kui võimalik, võtame arvesse ka Euroopa Parlamendi seisukohti, näiteks nagu eelmise aasta resolutsiooni, mis puudutas ÜRO komitee järeldusi nüüd, kui rääkida andmetest, sooliselt eristatud andmetest, siis tõepoolest tuleb öelda, et andmed andmete kogumine on oluline. komisjon juba praegu eristab sooliselt andmeid, sealhulgas ka andmeid Euroopa poolaasta raames. ning nende andmete pinnalt on meil objektiivne alus valdkonnaülese diskrimineerimise vormide tuvastamiseks. kui me vaatame vaesuse ohtu, et töötuse ohtu, siis tundub, et puuetega naised on halvemas olukorras kui mehed, küll aga eh, tuleb öelda, et hariduse valdkonnas näiteks poisid, kellel on puuded, lahkuvad koolist paraku varem kui tüdrukud. Eh, nüüd sellele teemale keskendutakse ka Euroopa Liidu välistegevuses, me pakume tuge partnerriikidele andmete kogumisel äh, Mm, mis on siis, andmed oleksid ka sooliselt eristatud ja ka puude liigi kaupa eristatud. eesmärk on iga arengukoostööprojekti raames või programmi raames midagi sellist teha. ja nüüd viimaseks see küsimus, mis puudutab seda, et mis meetmeid on komisjon võtnud eh, Euroopa valimiste raames. mu kolleeg, volinik Jourova on eh, Euroopa Parlamendi täiskogul viiendal juulil tutvustanud eh, seda teemat ning ta ütles, volinik Jourova ütles, eh, et tuleb pöörata tähelepanu veebruarikuisele eh, dokumendile komisjonilt, mis puudutab siis vähem esindatud gruppide õigust valimistel osaleda, sealhulgas ka puuete inimeste õigust sel aastal oleme ka äh, hõlmanud valitsus, valimisalaseid eksperte ning käesoleval nädalal, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril toimus põhiõiguste kollokvium Euroopa Liidu demokraatia kohta, mis muuhulgas puudutas ka äh, laialdast inimeste kaasamist ja osalemist kui demokraatliku ühiskonna algtingimust. ja viimaseks mainiksin ka seda, et avaliku sektori asutuste veebilehtedele juurdepääsetavuse direktiiv, mis eelmisel septembril jõustus, on midagi sellist, mis tagab juurdepääsetavuse avaliku sektori asutuste infole, mis puudutab muuhulgas ka valimisi ja muid selliseid teemasid, aitäh! suur tänu, proua volinik Tyson ja nüüd poolteist minutit saab sõna Kozlovskarajevitš. aitäh, president, proua volinik, daamid ja härrad, kõigepealt õnnitlen resolutsiooni autorit. Euroopas on kaheksakümmend miljonit puuetega isikud, kellest umbes nelikümmend kuus miljonit on naised ja tüdrukud ja ainult kuusteist protsenti neist töötavad. kusjuures hooldamine on midagi sellist, mille eest tõenäoliselt kedagi ei tasustata. see on selline surnud ring ja see olukord ei ole õige. miks on nõnda, et nii vähe puuetega naisi ei tööta? kas asi on regulatsioonides, kas asi on rahas. see asi puudutab ka inimväärikust, õigust olla sõltumatu, olla osa majandus- ja sotsiaalelust. tänapäevane tehnoloogia, millele ka resolutsioonis tähelepanu juhitakse, annab puuetele inim-, puuetega inimestele suure võimaluse sõltumatuseks tegelikult ja proua volinik, ma leian, et me peaksime rakendama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja ka asjakohast Euroopa strateegiat, ma kutsun üles komisjoni ja liikmesriike äh, puudeid puudutavaid õigusakte äh, uuesti läbi vaatama, universaalse disaini küsimus äh,, tehnoloogia küsimus, meditsiinialaste edusammuste küsimus, et oleks tagatud puuetega inimeste inimväärikus. suur tänu, proua Kozlovskarajevitš ja nüüd kolleeg Blinkvitšute poolteist minutit. E, suur tänu jah, puuetega inimeste õigused, puuetega naiste õigused. sellest me ei peaks rääkima ainult puuetega inimeste päeval, vaid me peaksime sellest rääkima päevast päeva ja arutama seda liikmesriikidega, komisjoniga ja puuetega inimeste organisatsioonidega ja seda ka seoses Euroopa sotsiaalsete õiguste sambaga. inimesed eh, praegu ei ole kaasatud ühiskonna ja poliitilisse tegevusse, eh, tööturule, nad on suuremas riskis, kui kõneks on tõrjutus ja vaesus. puuetega naised ei saa osaleda tööturul, see tähendab seda ka, et nende sissetulekuallikad on väikesed, nad ei saa olla kontaktis ühiskonnaga ja kui nad on tööl, siis makstakse neile liiga vähe palka, mis tähendab seda, et ka pensionipõlves saavad nad vähem pensioni. ja veel üks probleem, meil ei ole piisavalt andmeid selle kohta, milline tööhõive määr on puuetega naiste rühmas ja ilma andmeteta meil ei õnnestu ka diskrimineerimisele lõppu teha kindlasti on vaja ka struktuurifondidest paremini rahastada nende probleemidega võitlemist yes,. For... suur tänu, kolleeg Blinkevitšute ja nüüd üks minut kolleeg Višnjevska. aitäh, president, daamid ja härrad. tundlikkus puuetega inimeste vajaduse suhtes on midagi sellist, mida väljendatakse rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval. see on aga silmakirjalik. puuetega inimeste päeval räägime me nüüd sellisest teemast Euroopa Parlamendis. tegelikult peaks neid inimesi toetama, neid peaks aitama, harima, et neil oleks võimalus saada haridust, saada osa kultuurist, ehk peaksime küsima, et miks selliseid tegevusi teostatakse ainult nõnda ühekordselt. see tegevus peaks ju olema alaline, pidev, puuetega inimestel peab olema võimalus elada väärikalt kogu aeg ja dokumendis kahjuks, ma vaatan siin nüüd vasakule, äh, on lisatud sõnastus, mis puudutab eh, sooteemasid ja minu meelest see soole viitamine ei ole õige. härra Metsi, ahaa, te olete hoopis eh, teisel kohal, palun, kolleeg Mets, teil on nüüd sõna. lugupeetud kolleegid, jah ÜRO konventsioon, mis käsitleb puuetega inimeste õigusi. kas me peame sellest kinni? ei, ikka diskrimineeritakse puuetega inimesi ja naisi veel eriti. seda hariduses, töökohal, aga ka mis puudutab isiklikku arengut, aga kõigil on õigus õnnele, kõigil on õigus eh, elada iseseisvalt, eh, elada, kus seksuaali-, seksuaalsus ei ole tabuteema kus on võimalik seda välja elada, aga öelda ka ei ja seda kuulatakse. õigus luua perekond, aga õigus ka abielluda ja elada koos oma partneriga. ja just nendes valdkondades on naised just halvemas olukorras ja nad vajavad siin meie toetust. lugupeetud kolleegid, siin ei ole asi haled kaitsemises, vaid tegemist on põhiõigusega. suur tänu, kolleeg Mets ja nüüd üks minut kolleeg Pimenta Lopes. aitäh, president, Euroopa Liit ei saa äh, loobuda selle teema käsitlemisest. naisi diskrimineeritakse kaks korda rohkem sotsiaalpoliitika valdkonnas äh, igasugused kärped, riikide investeeringute vähenemine valdkondades nagu tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, selles sektoris on tehtud tagasisamme. inimeste põhiõigusi ei austata, kui neil on puuded, õigus saada tööd, haridust, tööalast õpet kaitstus sotsiaalse kõrvaljäetuse, vaesuse eest, ühtlasi on puudu hariduslikest vahenditest avaliku sektori koolides, et neid inimesi saaks tõhusalt kaasata ühiskonda. raske on ka juurde pääseda tervishoiuteenustele, teraapiale, ravile, on piirangud liikuvusele, spordile, kultuurile ja kõik need on ainult muu hulgas tegelikult et avalik sektor peab sellele vastu seisma. nüüd üks minut, kolleeg Šoidrova. aitäh, et mulle sõna andsite, daamid ja härrad. võrdsete tingimuste tagamine puuetega naistele, olgu see siis hariduse või tervishoiu või töökoha kontekstis, see peaks olema iseenesestmõistetav. paraku alati nõnda ei ole, puuetega naised on sageli raskustes seoses näiteks tervishoiuteenustele juurdepääsemisega. ühtlasi on raske juurde pääseda ka teistele teenustele, nad seisavad silmitsi ka vägivallaga ja paljudes vormides. selles dokumendis adresseeritakse mitmeid olulisi väljakutseid, selliste naiste olukorda tuleb parendada see dokument juhib tähelepanu nendele probleemidele ja loodetavasti annab see ka impulsi liikmesriikidele teenuste kvaliteedi paremaks muutmiseks. on aga asju, millega ma ei saa nõustuda. näiteks Istanbuli konventsiooni vastuvõtmine ja sellekohane soovitus, mis puudutab siis seksuaal- ja reproduktiivtervise küsimusi äh, transsooliste isikute puhul. minu hinnangul need väljakutsed äh, ei ole sellise resolutsiooni puhul õiges kohas ja ma ei saa seda toetada. suur tänu, kolleeg Šodorova ja nüüd kolleeg Benifei. ta ei ole kohal ja siis kohe vaba mikrofoni voor. ja kolleeg Kristoforu saab esimesena sõna aitäh, president. tõepoolest, see arutelu, mis puudutab puuetega naisi, see on suur probleem Euroopa Liidu jaoks. naised, kes on puuetega, ei puutu kokku ainult diskrimineerimisega, vaid see teema puudutab naisi ka üldisemalt, ma leian, et Euroopa Liit peab olema selle võitluse puhul juhtrollis, eesmärgiga tagada, et soolist diskrimineerimist ei oleks. sooline võrdõiguslikkus peab jääma keskseks põhimõtteks kõikide poliitikavaldkondade puhul. ei piisa sellest, et koostatakse deklaratsioone ja ilusaid sõnu, vaid tarvis on tegusid. Euroopa Komisjon peab võtma endale kohustuse et soolise võrdõiguslikkuse alast seadusandlust täielikult rakendatakse ja kui liikmesriigid ei tee seda, kui nad rikuvad seda põhimõtet, siis selle eest tuleb ka maksta. ja see on võimalus, mis aitab tagada tõelist soolist võrdõiguslikkust. suur tänu nüüd kolleeg Stevens. aitäh president, kolleegid, ma kõigepealt tänaksin raportööri selle eest, et antud resolutsioon on toodud parlamendi ette seoses puuetega naistega. sageli äh, seisavad need inimesed silmitsi oma puude tõttu valdkonnaülese diskrimineerimisega, neil on äh, kolme- või neljakordselt suurem tõenäosus seksuaalvägivalla ohvriks näiteks langeda ühtlasi on nad ka tööturul alaesindatud ja ka poliitikas alaesindatud. puuetega naised tunnevad, et nad on ühiskonnast kõrvale jäetud. ma tervitan seda kahe tuhande kolmekümnenda aasta diskrimineerimisvastast strateegiat, mis peaks võimaldama paremini sellele probleemile vastu seista tuleb äh, austada puuetega naiste võrdseid õigusi ja tuleb minna ka tegude teed. suur tänu, kolleeg Stevens ja vaba mikrofoni vooru lõpetuseks kolleeg Marias. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. ma arvan, et tänane arutelu on näidanud selgelt, et äh, naisi diskrimineeritakse, selles pole vähimatki kahtlust, iseäranis diskrimineeritakse naisi, kellel on puue. ma arvan, et me ei pea sellest enam pikemalt rääkima, mul on väga hea meel, et meil on nüüd puuetega inimeste ülemaailmne päev ning ähm, töötatakse selle nimel, et võetakse vajalikke meetmeid selle diskrimineerimise vähendamiseks. siin Euroopa Parlamendis me peame tagama selle, et ÜRO Äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni austatakse. me teame, et puuetega inimestel on raskusi juurdepääsuga tööturule, iseäranis Kreekas, kus äh, pärast, pärast tõsiseid kärpemeetmeid on inimestel töö leidmine nii või teisiti raske, puuetega inimestel on see kahekordselt raske, nii et meiegi peame pingutusi kahekordistama, et neid aidata. vaba mikrofoni voor on lõppenud ja komisjoni nimel volinik Tyson, teie saate veel kord sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. tänane arutelu näitab taas kord, kui oluline on strateegiline ning äh, pikaajaline töö selle nimel, et äh, tagada soo lõimimine ning äh, puuetega inimeste lõimimine. sooline võrdõiguslikkus võrdsed võimalused, puuetega inimeste kaasamine, kõik need on meie sotsiaalõiguste samba üheks osaks. ühiselt kuulutasime kõik selle välja äh, aasta tagasi kõigi kolme Euroopa Liidu institutsiooni osalemisel poliitilise institutsiooni osalemisel. Pole vähimatki kahtlust, viimaste aastate kogemused on üks osa meie mõtiskeludest, meie puuetega inimeste poliitilise tegevuskava äh, kohta ning komisjon tahab puuetega inimesi kaasama, kaasata ka nende esindusorganisatsiooni oma aruteludesse. ma olen veendunud, et Euroopa Parlament ning ka liikmesriigid on meie tugevad liitlased ning aitavad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellu rakendada. aitäh teile, lugupeetud juhataja! suur tänu! proua volinik Tyson ja sellega on selle teema arutelu lõppenud ja resolutsiooni ettepanek mm, on selle kohta koostanud ja me hääletame seda täna pärastlõunal. So, ich unterbreche. ma katkestan eh, nüüd meie töö ja kuni hääletusteni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

head kolleegid, alustame. kui soovime õigel ajal lõpetada, oleks parem alustada. ja seni, kuni oma kohad sisse võtate, meie seas on Maslis Oili delegatsioon, mida juhatab Sharif Rahim Zoda. delegatsioon on siin osalemaks seitsmendal Euroopa parlamendi Tadžikistani parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel, meil on väga hea meel tervitada teid selle väga olulise kohtumise puhul, see tugevdab meie koostööd ja dia-, vastastikust dialoogi. meie jaoks on au täna teid siin tervitada Euroopa demokraatia südames, see on märk meie ühisest äh, panusest edendada inimõigusi ja poliitilist pluralismi läbi õigusriigi. terve Euroopa Parlamendi nimel, daamid ja härrad tutvustan te, soovin teile viljakat kohtumist ja meeldivat viibimist Euroopas. Alors, quel dommage. väga kahju tõesti. räägime sellest omavahel, härra. Ça va s'arranger. aga saame selle korda aetud. jah, nägin, nägin, nägin teid. kõigepealt prouat nägin ja mis teemal? jah, see sai korda. proua Vood, kas teil on tõlkega probleem? ei. Madame Ward. proua Ward. Yeah, okay. Thank you very much. Um, colleagues. aitäh, kallid kolleegid mõeldes kuidas kaks Nobeli rahupreemia laureaati on pöördunud äh, meie poole. Euroopa Liit ise sai ka rahupreemia. tahaksin teile teada anda, et eile, kahekümne kaheksandal novembril oli Brüsseli deklaratsiooni seitsmes aastapäev, üleskutse rahule, alla kirjutatud siin kojas Euroopa Parlamendis. Äh, Gianni Pitella Äh, juhatusel ning äh, sellega toetatakse projekte, mis aitavad tagada rahu, rahumeelselt ning äh, see lähtub siis üksikisikutest, see on väga inspireeriv, lähtutakse inimväärikusest, vabadusest, võrdsusest, solidaarsusest, see kõik on kirja pandud põhiõiguste harta preambulasse ning Lissaboni lepinguga kaks tuhat üheksa kinnitati see jõusse. nii et kallid sõbrad, ärgem unustagem, et Euroopa Liit oli, on ja jääb rahuprojektiks. asume aga nüüd kohe hääletama. härra Daltoni raport Euroopa viis taseme kohaldamine kahe, kolme ja neljarattaliste sõidukite tüübi kinnituse suhtes nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas kõik on jõudnud istuda? hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Geringer de Odenbergi raport. jällegi nimeline hääletus. see puudutab teatud teatud kaupadega kauplemist, mida on võimatud kasutada mitmel eesmärgil, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Talli raport muud meetmed riiklike programmide raames, nõukogu otsused, üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud

president, vastavalt kodukorra artiklile üheksakümmend viis tuleks see küsimus saata nüüd tagasi komisjoni selleks, et alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. panen selle ettepaneku hääletusele, kes on selle poolt, et komisjoni tagasi saadetakse, kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud, nii et küsimus saadetakse pädevale komisjonile tagasi. aga nüüd David Martseli raport Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Gualtieri raport on järgmine Euroopa Keskpanga järelevalve nõukogu esimehe ametisse nimetamine. salajane hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. härra Andrea Enria on valitud nüüd proua Kardasabel Rubiali raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutusele võtmine. EL Attica Publishing, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud vajaliku enamusega. nüüd proua Fajani raport piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel. on plokina hääletus kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime esimest hääletust, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, sama enamusega vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud, kolmteist poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud, nelikümmend, kes on poolt? hästi, kontrollime kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend hääletus on, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Läheme nüüd kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. edasi, kakskümmend üks D, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tundub, et tagasi lükatud, parem oleks kontrollida, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. viiskümmend üks langeb ära, seega kakskümmend kaks D ja viiskümmend kaks D, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm häälel, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, samuti kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kuus on nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. viiskümmend kuus CP kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend kuus CP kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa D ja viiskümmend seitse D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kuus CP neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa D, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. siis viiskümmend kuus CP5, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid ei olnud väga selge ja seepärast hääletame elektrooniliselt. kolmkümmend on see, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üheksa D, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend et kont-, soovite, et me kontrolliksime? kolmkümmend üks, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine langeb ära, seega ei, ikka hääletame. viiskümmend kuus CP kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend, kes on poolt, CP kolm, kuuskümmend CP kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nüüd kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid. kontrollime, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üks CP üks, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa D poolt, vastu, erapooletuid, väike kahtlus, nii et äh, elektrooniline hääletus kolmkümmend kaheksa D. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nimeline hääletus kuuskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend neli nimeline hääletus samuti. nelikümmend neli nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis ja kuuskümmend kuus hääletus on alanud. kes oli poolt? ja vastu? erapooletud vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. nelikümmend seitse poolt? vastu vabandage, ütleb president. unustasin kuuskümmend kaheksa, nii et hääletame seda, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? nimeline hääletus kolm hääletus on alanud, hääletame muudatusettepanekut kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nimeline hääletus samuti viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nimeline hääletus number kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, nimeline hääletus seitse, hääletus on alanud. hääletus kestab, hääletus on lõppenud. vastu võetud kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. viisteist nimeline hääletus. vabandust, ütleb president, vabandust. neliteist tuleb hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja kontrollime. oli üsna tasavägine, neliteist hääletame. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd siis viisteist, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lõpphääletus komisjoni ettepaneku üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ja sõna saab proua Fajon. aitäh, proua president. ma taotlen selle küsimuse komisjoni tagasisaatmist selleks, et vastavalt äh, artikli viiskümmend üheksa lõige neljale alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. jah, panen hääletusele selle ettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. Äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nii et see läheb tagasi komisjoni ja pikemalt hüvitama proua Tapardelli raport lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirja nimeline hääletus muudetab, muudatusettepanek kolm ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, see tähendab, et parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud ja läheme nüüd vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel naatriumdikromaat, kes on resolutsiooni poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. ja nüüd kummeksi skandaal, majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad. muudatusettepanek nelikümmend kuus on esimene. kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, kes on poolt? palun tõstke käsi, kes on poolt, vastu, erapooletuid? midagi ei ole näha ja kontrollime, muudatusettepanek neli hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nimeline hääletus kuusteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üks, nelikümmend kaheksa, seitsekümmend üks koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud, parem oleks aga kontrollida, hääletame elektrooniliselt kakskümmend üks, nelikümmend kaheksa, seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks ja seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend ja seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks ja seitsekümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid. Pole päris selge ja kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend kaks ja seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt. soovite, et me kontrolliksime viiskümmend kolm, kätt siin väga ei tõstetud, kontrollime viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. nimeline hääletus kakskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend, viiskümmend viis, seitsekümmend seitse, võtad tagasi ja seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? lõige kümme originaaltekst, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üks, viiskümmend seitse, seitsekümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nimeline hääletus viiskümmend kaheksa ja kaheksakümmend, tahtsite kontrollida kolmkümmend üks, viiskümmend seitse, seitsekümmend üheksa, hästi, hääletus on alanud kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa ja kaheksakümmend nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. seitse D, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend neli, kes on poolt? häälet-, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nimeline hääletus kolmkümmend viis samuti, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus ja kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend ja kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. see ei ole päris selge ja seepärast kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksa, nelikümmend kaks, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, üheksa, nelikümmend kolm ja kuuskümmend viis, kes on poolt ja vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus kaks D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nimeline hääletus üksteist. hääletus on alanud. üksteist. hääletus on lõppenud. Äh, võrdse arv hääli, seega tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm D, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kolm D, hääletus on alanud, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus kaksteist, hääletus on alanud kaksteist on hääletusel ja hääletus kestab. valmis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmteist ja kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud, neliteist ja kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud ja nüüd nimeline hääletus viisteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd kogu resolutsioon, kes on poolt ja vastu, erapooletuid. resolutsioon on vastu võetud Euh, Saksamaa Noorsooameti roll piiriülestes perevaidlustes. nimeline hääletus, muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seega originaaltekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. esimene osa originaaltekst. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuus, samuti nimeline hääletus ja hääletus on olnud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nimeline hääletus, seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksateist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus kaheksa D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa on originaaltekst, kaks osa, esimene kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. originaaltekst, lõige üheksa, kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nimeline hääletus, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üksteist, originaaltekst, kolm osa, esimene osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud lõige kolmteist nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus, originaaltekst, lõige neliteist, esimene osa, hääletus alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. originaaltekst, lõige viisteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. nimeline hääletus, kolmteist D, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole kuigi selge ja peame kontrollima muudatusettepanek neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nimeline hääletus viisteist, hääletus on alanud. viisteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? ja kontrollime ka kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud tõepoolest. originaaltekst, lõige kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ei, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nimeline hääletus, lõige kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ei ole päris selge. muudatusettepanek kakskümmend hääletus on lõppenud. vastu võetud. originaaltekst, volitus kolmteist, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. väga tasavägine, kontrollime teine osa, volitus kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud oli tõepoolest väga ebaselge ja see on vastu võetud. Äh, see on originaaltekst, võrdne tulemus seega vastu võetud, head kolleegid. aga see oli väga ebaselge küll, tõepoolest. nüüd põhjendus A originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid jällegi ebaselge, hääletame teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjendus C kolm osanimeline hääletus ja esimene osa hääletame. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osanimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja neljas osa samuti hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. põhjendus E originaaltekst, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on alanud, jah. hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. põhjendus E on hääletusel, teine osa hääletus on lõppenud. vastu võetud nimeline hääletus, põhjendus F, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid. kontrollime seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nimeline hääletus, muudatusettepanek kolm D, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nimeline hääletus, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Le vote est clos hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Wikström, kas te soovisite sõna? Thank you, madam chair, I have a point of order aitäh, proua president, mul on kodukorda puudutav märkus, ma tahaksin, kallid kolleegid, petitsioonikomisjoni resolutsioonilt oma nime maha võtta see, mille üle me hääletasime, ei olnud minu ettepanek, komisjonis muudeti seda resolutsiooni väga palju ja just sellepärast ma tahaksin oma nime resolutsiooni autori koha pealt maha võtta, see ei ole minu tekst ja sellepärast ei tohiks seda ka niimoodi käsitleda. jah, võtame teie soovi arvesse härra Lange ja härra Rüübigi raport WTO edasine tegevus, nimeline hääletus kogu resolutsiooni üle ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. härra McAllisteri raport kaks tuhat kaheksateist Serbia aruanne, lõige seitse, kaks osa, esimene osa, kes on poolt ja vastu erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt ja vastu. erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks ja kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime, muudatusettepanek number kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja mitte vastu, nagu ütles president. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud, number kuus, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna. hääletus on alanud. <laughs> hääletus on lõppenud, parandab ennast president ja mitte vastu. vastu võetud. nüüd härra Šoltesi raport kaks tuhat kaheksateist Kosovo aruanne, originaaltekst lõige neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid. Polnud päris selge tulemus, muudatusettepanek kaks, me kontrollime seda hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nimeline hääletus, lõige kaksteist, nimeline originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nimeline hääletus, lõige kolmkümmend kolm, originaaltekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige nelikümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nimeline hääletus teise osa üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. nimeline hääletus, kogu resolutsioon, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmine härra Vaigli raport, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aruanne aastal kaks tuhat kaheksateist seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nimeline hääletus üks ja kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis nimeline hääletus, hääletus alanud, viis hääletus on lõppenud. vastu võetud. neli, kes on poolt? vastu. keegi, keegi ei näita tegelikult. neli, jaa. kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst viiskümmend seitse, esimene osa, kes on poolt? ja vastu, erapooletuid tagasi lükatud, vastu võetud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima muudatusettepanek kuus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. põhjendus A, esimene osa, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu. erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst, põhjendus F, kes on poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus kogu resolutsiooni üle ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi härra Fleckensteini raport Albaania aruanne aastal kaks tuhat kaheksateist. üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. härra Fleckenstein, teil on vist suuline muudatusettepanek, teil on sõna. jah, okei okay. okay.. proua presidentin. proua president, meil oli suuline muudatusettepanek kakskümmend üks A märgib murega, et maapiirkondades ja äärealadel elavad naised ja ka Rooma päritolu naistel ei ole juurdepääsu äh, arstiteenustele ja reproduktiivtervisele ja seda sellepärast, et äh, neid äh, teenuseid ei ole saada, sellepärast Albaania ametivõimud peaksid andma rohkem infot nende teenuste kohta ja hoolitsema selle eest, et kõikidel oleks ka juurdepääs kvaliteetsele teenusele. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu, palun tõuske püsti ei näe neljakümmet inimest siin püsti tõusmas, seega paneme hääletusele suulise muudatused, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, neli, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, ütleksin. viis, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud nimeline hääletus, kogu resolutsiooni tekst. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Montenegro. härra Tänuki raport, muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus, ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuussada, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitse D, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolm teie poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nimeline hääletus, kogu resolutsioon, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. härra Kaani raport, akadeemilise vabaduse kaitsmine Euroopa Liidu välistegevuses. muudatusettepanek number kaks, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. volitus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kolm osa, esimene osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. originaaltekst, põhjendus J, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjendus L, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, põhjendus N, kes on kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus, kogu soovitus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. C'est adopté vastu võetud. ja viimane hääletus. puuetega naiste olukord, resolutsiooni ettepanek naiste õiguste komisjonilt, lõige neli, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt ja vastu. erapooletuid vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, kes on poolt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõide üksteist neli osa, esimene osa, kes on poolt ja vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud neljas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud originaaltekst, lõige üheksateist, esimene osa, kes on poolt ja vastu erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus, teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, lõige kakskümmend neli, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud lõige kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid. lõige kakskümmend kuus peame kontrollima ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend kaheksa, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kolmkümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend seitse, kolm osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige nelikümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on alanud meil. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus G kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud põhjendus H kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, teine osa. teine osa langeb ära. seega põhjendus L, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. mulle tundus siiski ka, et pidime originaalteksti hääletama. Äh, vabandame siit laua tagant, tulen tagasi põhjenduse H juurde, pidime tegelikult ka originaalteksti hääletama. originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime kontrollime põhjendus H originaaltekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud oli. ja nüüd tuleme M juurde, hääletus on nimeline ja see on alanud. nii, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud nimeline hääletus, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus V, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek number kuus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu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 alustagem kohe hääletuste selgitustega. Then hagyjuk el a termet. I would like to ask you to leave the room in quiet because we have to. kui soovite lahkuda, lahkuge vaikselt, sest peame hääletuste selgitustega lõpetama juba pool kaks ning kohe saab sõna esimene kõneleja. Capnir Lucy und auch nee, doch, ich dachte, der Chirurgen sagen nur. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave the kallid kolleegid, palun äh, lihku, lahkuge vaikselt, et me saaksime anda sõna esimesele selgitajale annan teile teada, et meil on väga palju selgitusi ja sellepärast hiljemalt kolmteist kolmkümmend peame istungi lõpetama. Leave the room quietly. kallid kolleegid, palun lahkuge vaikselt. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó fel... Meil no on siin neid, kes täna sõnaga ei saa, neil ma palun siis kirjalikult oma selgituse edastada, aga alustame. aitäh, kallid kolleegid, et äh, olete vaiksed kõigepealt esimene resolutsiooni ettepanek, mida hakkame selgitama, kummeksi skandaal, finantskuritegevus ja juba olemasoleva seadusandluse lüngad ja kõigepealt saab sõna härra Strojevski, palun üheks minutiks. Thank you. Niezwykle istotne przy tej rezolucji jest aitäh. selle resolutsiooni puhul on väga tähtis see, et pöörame tähelepanu riigile, kus on väga palju finantskuritegevust olnud ja selleks riigiks on Saksamaa. on väga kahju, et selline tähtis Euroopa Liidu liikmesriik ähm, et tal on nii palju lünkasid õiguslikus süsteemis. viiskümmend viis miljardit eurot on läinud kaduma üheteistkümnes, kaheteistkümnes liikmesriigis selle skandaali pärast. ja seda just sellepärast, et on äh, tegutsenud ebaausad advokaadid ja pangatöötajad. me oleks kogu selle rahaga saanud erinevaid teisi projekte rahastada, me peaksime keskenduma sellele, et midagi sarnast tulevikus enam korduda ei saaks ja samamoodi nagu äh, peaksime tegema seda, mida on palunud härra Rosati. aitäh, järgmisena proua Makovei, palun. aitäh. kumb eks skandaal näitas jällegi, et äh, kui ametivõimud pigistavad silmad kinni, siis uurivad ajakirjanikud ikkagi toovad tõe päevavalgele. Nemad nimelt avastasid, kuidas viiskümmend viis miljardit eurot varastati ausa maksumaksja rahakotist. Saksamaal läks kümme aastat aega selleks, et oma seadusi muuta ja äh, keelata äh, pettusega dividendide tagasimaksmine. samu probleeme on olnud ka teistes riikides, nagu näiteks Hollandis. samal ajal ametivõimud on takerdunud rasketesse menetlustesse ja bürokraatiasse ja tulemuseks on see, et need, kes meie tagant varastasid, jäävad karistuseta. Cum Ex on Euroopa ajaloo suurim petuskeem ja see näitab, et meil on vaja kiiret vastust Euroopa Liidust. selle vastuse oleks pidanud saanud juba eile, selleks et lõpetada maksumaksja raha varastamine. aitäh, järgmisena ECR fraktsioon ja kolleeg Ruohonen Lerner, palun. EUn jäsenvaltiot ovat menet-. aitäh, president dividendidega mängimi-, mängimise pärast Euroopa Liidu maksumaksjad on ka-, kaotanud vähemalt viiskümmend viis miljardit eurot ja see tuli päevavalgele ainult tänu uurivatele ajakirjanikele. ametivõimud ähm, ei andnud meile infot selle skandaali kohta siit tuleb ka väga selgelt välja see nõndanimetatud pöörduste probleem Äh, üks petturitest, kes oli äh, äh, maksunõustaja võeti tööle panka selleks, et seda süsteemi edasi arendada ja erinevad allikad on öelnud, et see oli ka legaalne. on väga raske mõista, kuidas ühte sama tagasimakset maksti mitmele inimesele korraga ja erinevates riikides. see skandaal näitab, et meil on väga palju veel vaja ära teha selleks, et maksudest kõrvalehoidmist ja agressiivset maksude planeerimist häälet-, vältida ja hääletasin ka selle resolutsiooni poolt. aitäh, järgmisena Sean Kelly, palun. aitäh. Cumex äh, finants äh, pettus läks Euroopa Liidu liikmesriikidele maksma vähemalt viiskümmend viis miljardit eurot, väga suur summa. ja pankadel oli ainsaks eesmärgiks lihtsalt saada dividendidelt maksud tagasi, mitte mingit muud eesmärki neil ei olnud ja põhimõtteliselt Euroopa maksumaksja rööviti paljaks me oleme teinud päris suure samme rahapesu ja maksupestuste vastases võitluses, kuid see skandaal näitab, et meil on ikka veel probleeme olemasoleva seadusandluse tõhusa rakendamise ja koostööga erinevate ametivõimude vahel. see skandaal tõi endaga kaasa suure šoki kogu Euroopas, meil on vaja nüüd kiiresti hakata Euroopa Liidu tasandil seda küsimust koordineerima. sellised laiapõhjalised maksupettused tuleb lõpetada, me peame hindama, kas need seadused, mis mis on välja töötatud, ka on mõjusad. aitäh, järgmisena härra Hännen, palun. proua asepresident, võib öelda, et kui skandaal tuli päevavalgele, siis süsteem ju toimis, uurivad ajakirjanikud tegid oma tööd ja õigusandlust muudeti. mul on väga raske aru saada, miks ülejäänud meist ja siin räägivad sellest, mis on äh, Saksamaa siseasi. Saksamaa ei ole läbikukkunud riik, Saksamaa on riik, kus õigusriigi põhimõtted toimivad ja ka ametivõimud äh, töötavad vastavalt äh, reeglitele. kas see koda lihtsalt ei ole võtnud endale kinnisideeks, et meil on vaja ühist fiskaalpoliitikat selleks, et vähendada konkurentsi, mitte aga võidelda hoopis maksudest kõrvalehoidmise vastu. võib-olla ma olen ainuke inimene, kes seda siin niimoodi tunneb, aga kas tõesti pole imelik kuulda kõiki neid äh, karjeid maksudest kõrvalehoidmise kohta, samal ajal aga need saadikud siin ise ka ei maksa koduriigis äh, äh, makse. aitäh! aitäh ja äh, järgmiseks äh, on meil resolutsioon, äh, mis puudutab Saksamaa Noorsooameti Jugendamti rolli piirilistes perevaidlustes. palun, härra Meias. mina hääletasin selle raporti poolt, sest Saksa noors-, Saksamaa Noorsooameti roll on viimastel aastatel tõesti olnud teistsugune, kui ta olema peaks. me oleme kuulnud äh, mitmetest petitsioonidest, mis on esitatud vanemate poolt, kes lahkuvad Saksamaalt, ei ole aga Saksamaa kodanikud, Prantsusmaa kodanikud näiteks, paljud Poola kodanikud ning noorsooameti mõtlemine, äh, et kui üks vanem lahkub Saksamaalt, siis laps peab jääma selle vanema juurde, kes äh, jääb Saksamaale. see on nüüd mõjutamas ka perekonnaõigust ja see diskrimineerib kõiki, kes ei ole sakslased no,. aitäh ja kolleeg Jurek, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, Saksamaa noorsooameti või noorsooametite tegevus on juba aastaid kaasa toonud pahameelt, lahutatud on perekonnad ja on väga hea, et parlament nüüd selle teemaga tegeleb. me peame alati meeles pidama, et ähm, inimõigused tähendavad ka õigust usule, religioonile, identiteedile, haridusele ning poliitikute õigused, kes võitlevad võimu pärast on võrreldes nende õigustega vähem olulised. tegemist on liberaalse riigiga ja sotsiaalne insenerlus ei tohiks inimõigusi rikkuda aitäh, kolleeg Krupa, palun. suur tänu, ma hääletasin selle raporti poolt, sest see juhib tähelepanu asjaolule, et ähm, vanemad, kes ei ole sakslased, põrkuvad Saksamaal diskrimineerimisega, neilt võetakse lapsed ära ja selline tegevus on levinud ka teistes riikides, näiteks madalmaades. see rikub äh, inimõiguste hardat, kus on öeldud, et igal lapsel on õigus säilitada tihedad sidemed mõlema vanemaga, kui see just ei ole vastuolus lapse parimate huvidega. petitsioonide komisjonis oleme saanud tõendeid selle kohta, et nii laste kui vanemate õigusi on rikutud. näiteks on vanematel keelatud äh, rääkida oma emakeelt, äh, nii et toimub laste germaniseerimine. ja kõige hullemal juhul võib selle tagajärjeks olla laste surm, kes on oma emadest lahutatud. nii et see on tõesti tohutult problemaatiline valdkond, aitäh, kolleeg Hopp, palun. aitäh Äh, lugupeetud juhataja, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, tegemist on äärmiselt poleemilise teemaga. ja Euroopa Parlamendini on jõudnud siis mitmed petitsioonid sel teemal, me peame, me peame seda äh, käsitlema, võttes arvesse tõeliselt dramaatilist olukorda, millesse äh, lapsed on sattunud. Poola assotsiatsioon, mis loodi just selle eesmärgil, et tegeleda selle teemaga, tekkis seetõttu, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, juba on Saksamaa Noorsooametis seitsekümmend seitse tuhat last oma vanematest lahutanud ning äh, nad on oma vanematest lahus aastaid, nad ei saa nendega rääkida, ei saa nendega suhelda. mõni aasta tagasi võttis äh, parlamendi petitsiooni komisjon vastu kriitilise raporti Saksamaa Noorsooameti kohta, kuid me ei näinud, et see oleks meid pannud oma tegevusele kriitiliselt järele mõtlema. on viimane aeg, et Saksamaa Noorsooametit lähtuksid oma tegevuses ainult ühest reeglist, laste heaolu ja perede kaitse. aitäh ja kolleeg Sean Kelly, palun. aitäh, juhataja petitsioonikomisjon on teinud ära suurepärase töö. ka ise osalesin selles. ning sain väga hea äh, vastuse sellele petitsioonile, mille esitasin. ma mõistan muidugi täielikult, et vanematel peaks olema võimalus oma lastega suhelda oma keeles kuid äh, sellegipoolest hääletasin raporti vastu. kuna tegemist on liikmesriigi siseasjaga, liikmesriigi enda kohustus on see probleem lahendada. meieni jõudsid petitsioonid ka veel kolmest riigist. me peaksime neid käsitlema koos, selle asemel, et keskenduda ühele ainsale riigile, kuigi ma olen täiesti nõus nende põhimõtetega, mis nende petitsioonide aluseks on. suur tänu, kolleeg Fännan, palun. aitäh, proua juhataja. tegemist on valdkondaga, kus me peame olema väga ettevaatlikud, tegemist on äärmiselt tundlike teemadega, suhted vanemate ja laste vahel. ma olen kohtunud tõeliselt südantlõhestavate juhtumitega, mis on jõudnud petitsioonikomisjoni ja mis on juhtunud Ühendkuningriigis. pean siinkohal nõustuma kolleeg Sean Kellyga, kuna tegemist on niivõrd tundliku teemaga, siis tuleks sellega tegeleda igas liikmesriigis eraldi vastavalt seaduse, riigi seadusandlusele, nii et ma näen, et juba jällegi ma kaitsen Saksamaa suveräänsust. ma ei ütle, et probleemi ei oleks, kui probleemi peavad lahendama need inimesed, kes on, sellega on otseselt seotud, ehk siis vastava liikmesriigi ametiasutused. suur tänu. sellega lõpetame selle teema arutelu. järgmiseks on äh, meil äh, Bernd Lange, Paul Rüübiki raport vedu edasine tegevus ning e, e, e, esimesena saab sõna kolleeg Fertun Raalik. aitäh, lugupeetud juhataja mitmepoolse kindlatel reeglitel põhinev süsteem on suuremas osas kui kunagi varem. me peame püüdma seda ülal hoida neil väga keerukatel aegadel, eriti võttes arvesse, kuidas on sattunud praeguse USA presidendi löögi alla. maailmapoliitikas ei saa Euroopa Liit ega liikmesriigid üksipäini progressiivset tulevikku edendada. globaalse korra aluseks on WTO, see on üks äh, olulisemaid mitmemuliseid organisatsioone ja selle vaidluste lahendamise menetlus on üks väheseid äh, rahvusvahelise tasandi instrumente, millega on võimalik rahumeelselt konflikte lahendada. me tunneme minevikust terve kontinendina, et äh, majanduslikud konfliktid viivad sageli sõjaväeliste konfliktideni. WTO ei ole kaugeltki ideaalne, me peame laiendama selle reeglistikku, et sellest saaks tõesti instrument, millest saaksid kasu ka töövõtjad ja keskkond. me peame muutma selle tõhusamaks ning tugevdama aruandluskohustust ja sellepärast toetasin ka tänast raportit, aitäh! aitäh, järgmiseks on sõna kolleeg Strujevskil. suur tänu, juhataja väga oluline on, on mõelda eile toimunud aruandluse raporti allikale. see algas juba kahe tuhande kaheksanda aastal, kui võeti vastu esimene resolutsioon, kus toodi välja, et WTO tuleb reformida. minu jaoks on määrava tähtsusega see, et kahe tuhande kaheksandast kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani ei saa öelda, et midagi oleks ära tehtud, kuid siiski tehti ära väga vähe. ning eelmise aasta detsembris toimunud ministrite konverentsi Buenos Aireses näitas, et selle organisatsiooni toimimine on halvatud ja seetõttu on muutunud veelgi olulise, olulisemaks seda süsteemi muuta. sellest tuleneb ka meie tänane arutelu ei saa öelda, et viimastel aastatel poleks midagi ära tehtud, paljugi on ära tehtud, kuid sellest ei, see ei ole olnud piisav, et muuta see organisatsioon tõuseks. suur tänu, eh, järgmiseks kolleeg Palme, suur tänu. eravaldus eh, on, eh, on poole võrra vähendanud, laenud on tõusnud skp on kaheksa protsendi võrra vähenenud võrreldes ennustustega. Need on mõned majandusprognoosid Ühendkuningriigi kohta seoses Brexitiga. me oleme siin kojas just kuulnud ka inimesi, kes pooldavad ilma kokkuleppeta äh, Brexitit ja siin tekib ilmselt küsimus, et kui WTO reeglid on nende inimeste meelest nii ideaalsed, siis eh, miks näevad eh, riigid nii palju vaeva, et eh, sõlmida vabakaubanduslepinguid, mis erinevad vedureeglitest? Need, kes soovivad Ühendkuningriigi väljumist Euroopa Liidus ilma kokkulepeta, neilt tuleb küsida, miks te soovite, et inimesed jäävad vaesemaks ja tegemist on tõesti ohtliku ja lubamatu jamaga. suur tänu, järgmiseks on sõna kolleeg Maieril aitäh, juhataja, ma tervitan seda raportit, mis käsitleb küsimust, kuidas muuta WTO äh, roll äh, olulisemaks. mina mäletan varasest ajast, kuidas WTO-st räägiti pea igaveselt Ühendkuningriigis ja ka Brexit ilma äh, kokkulepet, ta tähendaks lihtsalt WTO reeglite vastuvõtmist. kui mida see tähendaks äh, ekspordiettevõtetele, see tähendaks kahekümne viie protsendist äh, äh, tollimaksu kallale, mida turustame, see tähendab kahekümne ühe protsendist tollimaksu, et müüa kas või tomateid Euroopa Liitu. lisaks sellele kvoodid, mis piiravad äh, nende kaupade kogust, mida saame Euroopa Liidu müüa, seda veel enne, kui saame üldse mõtlemagi hakata sellele, kuidas me hakkame ähm, äh, me läbi rääkima nende saja kahekümne kahe kaubanduslepingu osas, mis, mis on praegu sõlmitud Euroopa Liidu kaudu. suur tänu, järgmiseks on sõna kolleeg Mamikinsel, aitäh ähm, lugupeetud juhataja, WTO on suurepärane näide mitmepoolset sõlmitud äh, reeglitest, äh, mis toob korda meie postmodernliku maailmasüsteemi. on väga oluline, et me edendaksime mitmepoolsuse põhimõtet kuid praegu on see löögi all selliste riigi poolt nagu Ameerika Ühendriigid. raport äh, toob välja, et on oluline vähendada vaesust äh, seeläbi, et äh, riigid saaksid parema selle kaubanduse, see on tõesti oluline, et kaubandus oleks nii kaasa kui võimalik. ma hindan ka seda, et raport kutsub üles suurema läbipaistvuse rahvusvahelises kaubanduses, et tagada suurem stabiilsus ja eriti olulised on minu meelest need sätted, mis puuduvad arengumaid, ma arvan, et on väga oluline, et Euroopa Liit oleks kooskõlas reeglid meetmetega, nii et ei äh, tekiks sellist ähm, annetajate saajate äh, olukorda ja et äh, rangemad saaksid samamoodi kasu rahvusvahelisest kaubandusest nagu arenenud riigid. suur tänu ja kolleeg Sean Kelly, palun suur tänu, ma tervitan härra Lange ja härra Rübigi raportit, mis puudutab WTO tegevuse uuendamist ja ma tervitan seda raportit, sest ma arvan, et see muudatus on hädavajalik, et WTO muutuks olulisemaks, et see suudaks paremini kohaneda üleilmastuva maailmaga ja et tugevdada selle organisatsiooni toimimist. ma arvan, et see aitab meil toime tulla ka nende vigadega, mida tegi ministrite konverents Buenos Aires eelmisel aastal seadusandlus, mis vastu võeti, siis äh, tegeleb nende lünkadega, mis on praegu reeglistikus, et luua võrdsed võimalused, mis puudutab äh, riigiettevõtete äh, subsiidiume. ja samuti nähakse ette vajalik raamistik tehnoloogiliste arengute vallas, sealhulgas e-kaubanduses globaalses tarneahelas. suur tänu, proua juhataja! Daniel Hanna. aitäh, järgmisena Daniel Hänen, palun aitäh, asepresident. mõeldes vabakaubanduse imele, mõelge Hongkongi peale pärast teist maailmasõda SKT, seal oli kolmandik Ühendkuningriigist ja nüüd on see kolmkümmend protsenti kõrgem kui Ühendkuningriigis. seal ei ole mitte mingeid maavarasid. ta peab isegi toid, toidu jaoks vee, elektri, kõik korraldama väljaspoolt aga nad lihtsalt võtsid kaubanduselt pealt ära kõik äh, äh tõkked äh, ja ühepoolselt tegid seda ning see tõi endaga kaasa ka selle suurepärase arengu äh, ja on ka teisi piirkondi, mis on samamoodi äh, teinud ja oma olukorda parandanud. WTO liikmena on meil võimalus teha midagi sarnast Ühendkuningriigil, me saame tõesti liikuda kõrgemale üheksateistkümnendast sajandist, hakata äh, nii klientidelt kui ka äriettevõtetelt tõkkeid ära võtma ja see on ainus, mis on ka tähtis. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Boltšak, palun. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova aitäh, president, aitäh mulle sõna andmast. olen nõus eelkõnelejaga. me oleme ühel nõul selles osas, et kui eh, kaubandustõkked kaotatakse, siis on eh, see kaubandusele hea, kuid kahjuks see ei toimi nii hästi, kui seda teevad eh, ainult osad riigid ja just sellepärast meil ongi vaja Maailma Kaubandusorganisatsiooni selleks, et äh, organisatsiooni liikmete vahel suhteid reguleerida. viimased kümme aastat äh, WTO on olnud aga halvatud, Hiina liitus WTO-ga, aga ei pea kinni WTO reeglitest. ma ei räägi siin mitte Trumpist, ja tema sammudest, sest tema sammud on nendega kaasa toonud kaubandussõja ja just sellepärast ma toetasin seda resolutsiooni. sest ähm, siin tuuakse välja reeglid, millest tuleks kinni pidada. aitäh! järgmine raport, mida me hakkame selgitama, on David McAllisteri raport Serbia aruanne ja esimesena saab sõna härra Strojevski ning järgmisena härra Boltšak, palun. aitäh! lubage mul teile meenutada, et Serbia alustas ametlikke liitumisläbirääkimisi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. nüüd on meil siin kolmkümmend viis peatükki, eh, millest neliteist on äh, Äh, lahti tehtud ja ainult kaks tükki on suletud. tahtsin teie tähelepanu sellele juhtida, sest see tähendab seda, et võib veel minna nelikümmend aastat, enne kui Serbia on võimeline liituma Euroopa Liiduga, kui me jätkame läbirääkimisi samal kiirusel. ma leian, et raport on hea, kuid mis puudutab Serbia edusamme, eesmärkide rakendamisel ja kohustuste rakendamisel, mis ta on endale võtnud, siis äh, need ei ole rahuldavad. kõige suuremaid tagasilüüke on näha õigusriigi põhimõtete ja sõnavabadusega. aitäh! aitäh, järgmisena härra Boltšak, palun. proua president, Serbia on uhke pika ajalooga riik ja kaasaegne ajalugu Serbias on ka täis erinevaid sündmusi, kaootilisi sündmusi, eh, mis sisaldab ka kurjategijaid, kuid mulle tundub, et Serbia on nendest aegadest üle saanud ja on valinud Euroopa kursi. Serbia on teel Euroopa Liitu, kuid nüüd peab ta äh, täitma kõiki kohustusi, mis ta on endale võtnud ja mis on tähtis Tšehhi Vabariigi ja Euroopa Liidu jaoks, on see, et me annaksime riigile, Balkani riikidele lootust, äh, liitumisperspektiivi ja tuleb näidata, et on neid Balkani riike, mis on teinud suurimaid edusamme kui Serbia, nii et kui Serbia soovib äh, Euroopa Liidule lähemale tulla, siis tuleb teha rohkem samme ja oma jõupingutusi suurendada. aitäh! järgmisena Igor Šoltesi raport Kosovo kohta, ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne ja kõigepealt saab sõna härra Sosnjerš, palun. Kosovo otrzymuje eh, od eh, Unii aitäh! Kosovo saab Euroopa Liidult hindamatut abi selle kohta, kuidas võidelda terrorismi vastu. Euroopa Liidus öeldakse, et terroristid tuleks uuesti integreerida ühiskonda. ma saan aru äh, äh kuidas see julgustab neid terroriste, et kui jääd vahele, siis noh, pead olema põlvili, aga sind taas integreeritakse. daamid ja härrad, te võitlete terrorismi vastu, äh, viides, viies sisse äh, surmanuhtluse. integreerimine on pigem auhind ja sa pead selle ära teenima, et sind uuesti integreeritakse. ja nüüd te pakute seda täiesti niisama terroristidele. jumal kaitsku Kosovot teie nõuannete eest aitäh, järgmisena härra Vaigeli raport äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta ja kõigepealt saab sõna proua Šoidrova, palun. kallid kolleegid ma toetasin seda raportit Makedoonia kohta, sest Makedoonia on teinud edusamme oma teel Euroopa Liidu poole. tegemist on ühe äh, kõige kaugemale arenenud kandidaat kandidaatriigiga, isegi kui on probleeme demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega, ma ei hakka siin rääkima praegu korruptsioonist ja vähemuste kaasatusest. ja just sellepärast äh, Makedoonia saab ka Euroopa Liidult äh, raha selleks, et reforme läbi viia. mis on positiivne, on see, et oli võimalik äh, jõuda kokkuleppele Kreeka ja Makedoonia vahel nime küsimuses ning see raport Äh, toob välja ka selle, et äh, Makedoonia endine peaminister põgenes äh, Ungarisse ja on palunud seal peavarju, ma loodan, et ta siiski antakse Makedooniale välja selleks, et tema üle oleks võimalik kohut mõista. aitäh, järgmisena härra Marias, palun. aitäh, proua president. endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik oma nimega rikkus meie seadusi, nüüd võeti vastu uus peas, põhiseadus ja seda ekspa-, ekspansionalistlikud äh, äh, kurssi jätkatakse, seal öeldakse, räägitakse ikka veel Makedoonia rahvast ja siin on ka vihjeid Asrami otsuste kohta aastast viiskümmend neli pärast Kristust ja seal öeldakse, et Makedoonia rahval on õigus iseseisvusele, autonoomiale ning see tähendab seda, et Prespesti kokkulepet rikub Makedoonia kogu aeg. Prespesi leping põhimõtteliselt enam ei kehtigi. Kreeka valitsus ei ole kunagi seda küsimust Kreeka parlamendis lasknud arutada kui Skopje kunagi tõesti soovib Euroopa Liiduga liituda, siis tuleb neil väga palju ära teha, just sellepärast ma hääletasin selle raporti vastu. aitäh, järgmisena härra Pjotrovski, palun. aitäh, proua president. meie parlament kiidab Makedoonia ja Kreeka edusamme nime probleemi lahendamisel Makedoonial on aga ka teisi probleeme. nagu ka teistel äh, riikidel sealses piirkonnas organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, äh, narkokuritegude vastane võitlus, äh, illegaalne relvadega kauplemine on probleemiks. nii et ma arvan, et me oleme olnud siin öö, ja samamoodi on seal probleeme ka seksuaalvähemustega ning meie oma resolutsioonis ütleme, et meil on hea meel, et loodi parlamentide vaheline töörühm, mis tegeleb ähm, seksuaalvähemustega, minu arvates on see üleliigne ja ma hääletasin selle vastu, aitäh, järgmisena härra Howard, palun. proua president, ähm, ühise parlamendikomisjoni ja äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentide liikmena ma hea meelega toetasin seda raportit. muidugi on väga palju veel vaja tööd ära teha, enne kui Makedoonia saab Euroopa Liiduga liituda, kuid peab olema täiesti selge kõigi jaoks, kes seda näha tahavad, et suuri edusamme on tehtud sellise küsimuse lahendamine nagu nimeprobleemi lahendamine nõuab poliitikutelt julgust äh, öelda rahvale äh, tõde ja tegemist on lepinguga, mis ei ole võib-olla täiuslik, aga ei natsionalistid Makedoonias ega ka Kreekas pole välja pakkunud ühtegi teist alternatiivi Prespesi lepingule kui ummikseis ja sellepärast kiitkem nende julgete poliitikute äh, julgust muuta põhiseadust, samamoodi meediavabaduse ja ka poliitilise ning tsiviiladministratsiooni küsimuses tehtud suuri edusamme aitäh ja viimasena saab selle raporti selgitamiseks sõna härra Poltsak, palun. aitäh, proua president. Makedoonia on kandidaatriik olnud aastast kaks tuhat viis ja on teinud väga suuri edusamme sellest ajast saati. tulevased äh, põhiseaduse muudatused äh, tehakse üheksateistkümnenda oktoobri referendumi alusel ja see on suurepärane samm, sest äh, natsionalistid ei ole välja pakkunud ühtegi teist lahendust, nii et me peame kiitma neid edusamme. Need, kes äh, pingutavad äh, selle, peame kiitma neid, kes pingutavad selle nimel, et lepitada kahte riiki. me peame mainime ka probleeme minevikust erinõukogu, mis peab mineviku kuritegusid uurima, see on midagi, millega Makedoonia peab tegelema, aga nad on ilmselgelt õigel kursil. aitäh, järgmisena härra Fleckensteini raport Albaania kohta. ja jällegi härra Maria saab esimesena sõna επανειλημμένα έχω δηλώσει εδώ στο σώμα ότι είμαι αντίθετη. Μα olen mitmeid kordi siin kojas öelnud, et Albaania peatne liitumine ei ole võimalik, sest siin on väga palju tõkkeid. me näeme, et Kreeka vähemust äh, just Põhja-Epiruse piirkonnas diskrimineeritakse. Äh, just äsja härra Kotsifas mõrvati, tegemist äh, on siis mõrvaga, mille viis läbi Albaania politsei Albaania ametivõimud konfiskeerivad kreeklaste vara ja üritavad teha endast kõik selleks, et äh, kreeklaste arvu sealses piirkonnas ähm, vähendada. Nende võetakse lihtsalt elekter ära, neid ähvardatakse ja seda kõike selleks, et välja saata sõnum, et Albaania äh, jätkab seda äh, Äh, allasurumise poliitikat. meie leiame, et see ei ole vastuvõetav ja me oleme mitmeid kordi Euroopa Parlamendis neid probleeme välja toonud ja oleme Euroopa Parlamenti üles kutsunud hoolitsema selle eest, et Kreeka vähemuste õigused Põhja-Epiruse piirkonnas oleksid tagatud, sellepärast hääletasin selle raporti vastu. aitäh, järgmisena härra Petrovski, palun. üheks minutiks. proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, raportis teeb komisjon ettepaneku alustada läbirääkimised Albaaniaga. see võimaldaks paremini kontrollida Euroopa Liidu poolt protsessi ja aitaks kaasa reformide läbiviimisele. tahaksin juhtida teie tähelepanu ohtlikule tendentsile inimkaubandus. punktis kaheksateist me kutsume üles Albaania ametivõime võtma otsustavaid samme lammutamaks inimkauba, kaabitsejate võrgustikke, kes kaabitsevad ka uimastite ja relvadega, kuid punktis kakskümmend kolm on täiesti ebavajalikult äh, siis äh, seda äh, on, on välja toodud LGBTI teema, mis on täiesti ebavajalik, seetõttu hääldasin ka vastu. aitäh ja kolleeg Selimovitš. lugupeetud juhataja, Albaania on teinud väga olulisi edusamme, seda tuleb tunnustada ja Äh, seda tuleb hinnata, seetõttu olen ma igati selle poolt, et toetada liitumisläbirääkimiste algatamist järgmisel aastal. kui sellest teadlik neist edusammudest, mis on tehtud, eriti äh, kohtusüsteemis peame siiski välja tooma ka veel vajalikud, äh, samu, mida on vaja veel teha, mis puudutab siis valimiste õigust, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, head naabruspoliitikat, Need on kõik valusad teemad, kui need tuleb välja tuua inim, inimõiguste kaitse ja võitlus korruptsiooni vastu peab paranema. selle eesmärgiga me peame algatama läbirääkimised ning vältima igasugust tagasilangust. aitäh, järgmiseks on sõna kolleeg Sosnjersil, palun. Chciałem się odnieść do y, skandalicznej. Suur tänu. tahaksin teile rääkida ühest skandaalist, mis on meie koosolekutel toimunud ja ka see suuline muudatusettepanek, mis on esitatud täiskogul, mille tagajärjel on pandud lihtsalt täielikku jama äh, meie seadusandlikkuse dokumenti, et mingitele naistele kuskil külas on vaja midagi anda. see muudatusettepaneku sisu on täiesti skandaalne ja seetõttu peame kahetsusega ütlema, et, et ma pean vastu olema sellele äh, täiesti naeruväärsele muudatusele. Charles Tannock jelenteet järgmiseks teemaks on Montenegro kohta käiv äh, raport, ähm, raportöör on Charles Tšernok ja kõigepealt saab äh, sõna kolleeg Šoirova. aitäh, lugupeetud kolleegid, tahaksin selgitada, miks toetasin Montenegro kohta käivat raportit. olen arvamusel, et Montenegro näol on tegemist riigiga, kes jagab meie ühiseid Euroopa juuri ja soovib liituda Euroopa perekonnaga. ta tahab tõestada, et suudab vastata Kopenhaageni kriteeriumidele, kriteeriumitele. raportis on öeldud, et Montenegro on teinud häid edusamme läbirääkimistel Euroopa Liiduga eelkõige sisepoliitika osas. kohtud on muutunud sõltumatumaks, elektrooniline valitsemine on muutunud paremaks, oleme näinud positiivseid samme presidendivalimistel, mis toimusid käesoleva aasta aprillis kodanikud said vabalt otsustada. meil on teatavaid kahtlusi veel, mis puudutab meediavabadust ja me jälgime hoolikalt arenguid. aitäh, kolleeg Petrovski, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, mina hääletasin selle raporti vastu ja eile õhtul võtsin ka sel teemal sõna. on teatavaid seoseid Makedoonia Albaania ning Montenegro raporti osas. ka siin toome teises punktis välja, et paraku ei ole võitlus inimkaubanduse vastu olnud piisavalt edukas. see peegeldub kõigis neis kolmes raportis ja lisaks sellele on oluliseks probleemiks ka lapsed, keda sunnitakse kerjama me ei tohiks seda tolereerida, kuid on ka teisi problemaatilisi teemasid. mulle tundub, et parlament tunneb liiga suurt muret niinimetatud vähemuste tõttu ning punktis kolmkümmend neli näeme, et väljendatakse muret selle üle, et erineva seksuaalse sättumusega inimesi Montenegros ei kohelda õiglaselt ja seetõttu hääletasin ka vastu. aitäh, järgmiseks kolleeg Selimovitš, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu kolleeg Lennukile suurepärase aruande eest. Montenegro on jätkuvalt Lääne-Balkanil esirinnas, me soovime, et protsess jätkuks ja et nad saaksid jätkata sel teel Euroopa Liidu suunas, kuid tuleb siiski välja tuua mõningaid aspekte, nagu see, et meediavabadusega on jätkuvalt probleeme ähm, Lagitšiga toimunu ei tohiks mitte kunagi korduda riigis, mis võib Euroopa Liiduga liituda. tuleb tagada sõnavabadus ning tuleb mõista hukka igasugune äh, ajakirjanike ahistamine ning äh, samuti tuleb mm, tagada LGBTI inimeste mm, turvalisus ning äh, tuua kohtu ette need, kes panevad toime kuritegusid enda vastu. suur tänu, järgmiseks äh, härra Kaani äh, raport Akadeemilise vabaduse kaitsmine Euroopa Liidu välistegevuses. kolleeg Määr Aleks, palun. aitäh, proua juhataja, ma tervitan seda arutelu ja tahaksin välja tuua kolm punkti. kõigepealt on väga oluline äh, teadustöö pärast doktorantuuri ja on äärmiselt oluline, et oleks tagatud äh, Euroopa üliõpilaste turvalisus, kes, äh, kes õpivad välismaal ja samuti tuleb pöörata tähelepanu olukorrale riikides, kus ülikoolides piiratakse sõnavabadust ja samas me peame jälgima, et meil endil oleks kõik korras. Ungaris äh, piiratakse akadeemilist vabadust, jätkuvad äh, rünnakud äh, Kesk-Euroopa Ülikooli vastu. ma hiljuti kohtusin ühe ülikooli esindajaga, kes ütles, et tegemist on väga olulise ülikooliga, kuhu tulevad kõnelejad, kellega muidu mm, üliõpilased kokku ei puutu. kui ülikool peaks kolima Viini, siis oleks väga suur kaotus. akadeemiline äh, Ehm, eh, vabadus on äärmiselt oluline tõe otsingutel. suur tänu ja järgmiseks on sõna kolleeg Mamikinsil, palun. suur tänu, proua juhataja akadeemiline haridus on poliitilise teadlikkuse lähtepunktiks. kui me tahame, et meie õpingute demokraatia edendamisel oleks edukad, on oluline, et ehm, nende riikide elanikkond, kellega me tegeleme, saaks laotada sõnavabadust. mida rohkem on akadeemilist vabadust, seda demokraatlikumad on ühiskonnad ja nagu me teame, siis demokraatlikud ühiskonnad on alati ka rahumeelsemad ja stabiilsemad. ma tervitan sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni ettepanekut nõunikud, et Kopenhaageni kriteeriumid tuleb täita, me peame julgustama partnereid, et nad loobuksid ülikoolide poliitilisest manipuleerimisest, nagu ka koolide poliitilisest manipuleerimisest. akadeemilise vabaduse kadu toob äh, kaasa tohutu kaotuse ka majanduslike võimaluste vallas ja seetõttu ma toetan seda raportit ja loodan, et selle sätted rakendatakse täielikult ellu aitäh. sõna on kolleeg Palmeril. aitäh, ma tahaksin õnnitleda kolleegi eh, Vajikani, kes on selle väga olulise raporti esitanud. ma arvan, et eh, minu põlvkond eh, võttis võib-olla üles kasvades ise enesestmõistetavalt neid vabadusi, millest võitlesid eelnevad põlvkonnad, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus, ka akadeemiline vabadus. ja praeguse ajajärgul, kus kõik see seatakse kahtluse alla, populismi, võltsuudi, valeuudiste äh, ajajärk. Äh, sellel ajajärgul peame meie, kes me usume neisse vabadustesse, nende eest seisma. akadeemiline vabadus on äärmiselt oluline, et võidelda populismi, valeuudiste vastu, mis mürgitavad meie avalikku diskursust. me peame kaitsma vaba äh, vaba ruumi, kus äh, saab toimuda akadeemiline tegevus, nii et ma toetan äh, seda raportit ja ettepanekuid, mis selles tehakse. suur tänu ja nüüd on sõna kolleeg Howardile. aitäh, proua juhataja. mul on väga hea meel toetada hea kolleegi äh, Wojciechani tööd. see raport on hädavajalik. Need meist, kes on õpetanud või tegelenud teadustegevusega, mõistavad, et akadeemiline vabadus on midagi, mida me peame kaitsma ja hindama. riik ei peaks mitte kuidagi sekkuma sellesse, mida õpetatakse akadeemilistes institutsioonides, see on tõesti vastuvõetamatu ja vastuolus Euroopa väärtustega. me peaksime olema valmis kaitsma akadeemilist vabadust täie jõuga, kui mõni liikmesriik või kolmas riik seda äh, Äh, elutähtsat äh, vabadust äh, piirab, siis ei tohiks ta saada ka Euroopa rahastust näiteks Horisondi programmist. me peame aga olema valmis kaitsma akadeemilist vabadust ka turu surve eest tuleb vabastada institutsioonid sellest. minu piirkonnas on paljud neist majandusliku surve all. väga paljud inimkonna edusammud on saanud teoks tänu uuringutele, mis ei ole andnud ähm, kohest otsest majanduslikku äh, kasu, nii et me peame kaitsema ka sellist äh, akadeemilist tegevust. suur tänu ja lähme nüüd edasi järgmise raporti juurde, puuetega naiste olukord ja järg- ja annan sõna kõigepealt nüüd äh, kolleeg Niiri Adala. naistena on meie ees paljud väljakutsed ja takistused, aga kui tegemist on veel puuetega naisega, siis väljakutsed on tohutud. antud raport äh, toob selle väga selgelt esile. diskrimineerimine on väga tavaline. meil on kaheksateist protsenti puuetega naisi kolmekümne viie protsendi mehe vastu, kes on kaasatud tööhõivesse, see on lubamatu. Äh, see raport annab meile tööriistad ja liikmesriigid peavad neid rakendama. peame andma kohast toetust, nii et tõepoolest oleks tagatud võrdsus tervishoiu, hariduse, spordi osas, et ähm, puuetega naised tõesti saaksid täielikult osaleda elus, hääletustes, valimistel ma tervitan raportit veel kord. on väga oluline, et liikmesriigid rakendaksid neid tööriistu ja otsekoheselt. suur tänu ja proua Šoidrova. suur tänu, kolleegid. mina usun võrdsesse ligipääsu tervishoiule. see on esmatähtis ja ma usun, et liikmesriigid peavad tõhustama oma jõupingutusi. paraku ei saanud ma toetada seda resolutsiooni ettepanekut, sest mul on tõsiseid reservatsioone selle mõningate osade suhtes. eriti need osad, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidu pädevusest ja sekkuvad liikmesriikide pädevusse, olgu siis tegemist eetika või tervishoiu valdkondadega resolutsioonis soovitatakse laiendada rakendusala reproduktiivse tervise osas. see on eufemism abordile ja ma arvan, et me peame kaitsma elu kõigis vormides, olgu tegemist naistega või sündimata lastega, samuti suhtun kriitiliselt üleskutsesse luua eritingimused transsoolistele. see on täielikult liikmesriikide pädevuses täpselt samamoodi nagu soo muutmise otsused. aitäh. järgmisena proua Ursula Krupa. aitäh. hääletasin selle resolutsiooni poolt, mis puudutas puuetega naisi, sest siin selgitatakse põhjalikult, äh, kuidas väga paljud puuetega naised ja tütarlapsed kuuskümmend protsenti kõik, nad moodustavad kuuskümmend protsenti kõikidest puuetega inimestest. meil on Euroopas strateegiad äh, puuetega inimeste jaoks, kuid puuetega inimestel on endiselt tõsiseid probleeme. näiteks äh, meditsiini kasutamises või valimisõiguse puhul paljudel põhjustel vajavad need probleemid endiselt lahendamist. seksuaalne sättumus või trans või sooklassi kuulumine, sellised viited on teisese tähtsusega. dokument on oluline, sellepärast hääletasin ma poolt, aga tuletaksin meelde, et meie suhtumine nõrgemate suhtes äh,, lapsed ja puuetega inimesed, see näitab meie isiklikku arengutaset, aga ka näitab meie vastutust ühiskonnas. aitäh, härra Mamikins! toetasin seda raportit ja tahan rõhutada, et ühiskonna jõudu saab hinnata selle järgi, kuidas ta suhtub nõrgematesse gruppidesse. Euroopas on saavutatud paremad sotsiaalsed standardid kui meie rahvusvahelised partnerid, siiski naiste, puuetega naiste probleem on, ei ole kaugeltki lahendatud, arvude põhjal on põhjust pettumuseks ja isegi häbiks. nelikümmend kuus miljonit naist ja tütarlast äh, elavad puudega Euroopa Liidus, ainult kaheksateist protsenti nendest on tööl nelikümmend neli protsenti nendest on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda partneri poolt. Need naised ja tütarlapsed mitte ainult ei ole diskrimineeritud tööturul, vaid ka hariduses äh,, avalikus elus. tulemusena nende elu, tööelu ja isiklik elu on piiratud, nad satuvad vaesuse, tõrjutuse ohvriks ja see kõik toob kaasa olukorra, kus julmus tundub olevat äh, ühiskonna poolt lausa aktsepteeritud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 kui me soovime siin tõesti naiste ja tüdrukute õigusi tugevdada, peame me eelkõige panustama inimväärikuse kaitsmisele. kahjuks selles resolutsioonis kordagi inimväärikust ei mainita, vaid siin räägitakse pigem sellest, et seksuaal- ja reproduktiivtervise öö, äh, Eh, teenustele peab olema täielik juurdepääs ja peab olema ka võimalus aborti teha, see on aga liikmesriikide pädevuses, see ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja ma ei saanud seda toetada. inimelu, inimväärikus ja lähimuspõhimõte kuuluvad Euroopa Liidu põhiväärtuste hulka ja seda peaks ka parlamendi resolutsioonides välja tooma. suur tänu ja viimane kõneleja on härra Sosnjärv e, to jest kolejna skandaliczna. E, aitäh. see on taaskord seksistlik algatus Euroopa Parlamendi poolt. ma ei mõista, mida see tähendab. Te olete kõik hulluks läinud. Te ei näe ilmselt seda ise. mis õi-, õigusi veel tuleks anda puuetega naistele, mida meestel ei ole, mida see tähendab? et me nüüd võtame vastu resolutsiooni puuetega naiste kohta ainult ligi kas siis naistele ja meestele antakse teistmoodi ligipääs? kas puue on naistele halvem kui meestele, näiteks seitse, punkt seitse, kus öeldakse, et naistel on rohkem probleeme seoses puudega, sest nad elavad kauem, aga kui nad elavad kauem kui mehed ja kui mehed elavad vähem, keskendugem siis meestele, sest elu, nende elu lõpeb varem ja seepärast ei tohiks privileege anda naistele, sest neil on juba privileegid, kuna nad elavad kauem. see on täiesti haige loogika. suur tänu. koosoleku protokoll edastatakse järgmisel istungil. sellega oleme lõpetanud tänased arutelud. ja kui vastuväiteid ei ole, siis edastan need otsused istung on seega peatatud. kena päeva jätku kõigile.